Uh, ladies and gentlemen. daamid ja härrad. Uh, first of all my apologies. kõigepealt vabandust, et ma hilinesin veidikene daamid ja härrad, te juba vast teate, et viieteistkümnendal veebruaril eelmisel nädalal toimus tõsine rongiõnnetus Puusingenis ja Halles, Halle piirkonnas, kus äh, hukkus terve rida inimesi. hukkunute hulgas oli ka üks parlamendi personaliliige Claudio Cantiego, neljakümne aastane, kes oli meediadirektoraadi direktor. seega see traagiline õnnetus puudutab otse ka parlamenti. niisiis, ma palun teid, et me meenutaksime minutilise leinaseisaku hukkunuid. Uh, tavaliselt asuksin ma kohe päevakorra juurde, aga ma tean, et meie Belgia kolleegid soovivad öelda paar sõna. niisiis, ennem päevakorra juurde asumist äh, saavad sõna meie Belgia kolleegid. Dirk, äh, kas sina soovid esimesena rääkida või Said, palun suur tänu, härra esimees, ka selle eest, et te võimaldasite hukkunuid mälestada. Äh, juhtunu on vägagi dramaatiline. õnnetuse täpne põhjus ei ole veel päris selge, juurdlus alles käib. selge on aga see, et kuigi raudteeliiklus on võrreldes teiste transpordiliikidega suhteliselt ohutu, toimuvad ikkagi sellised õnnetused ja me peame väga mm, täpselt välja uurima, mis juhtus. Belgia ametivõimud kindlasti tagavad, et uuritakse välja õnnetuse põhjused ja võetakse tarvitusele meetmed parandamaks Belgia raudteeohutust pärast õnnetust on arutatud ka Euroopa Liidu poolt tehtud tööd selles valdkonnas, mis puudutab äh, siis äh, Euroopa üleseid äh, meetmeid raudtee valdkonnas. ka paljud inimesed, kes sellest küsimusest eriti midagi ei tea, on seda siin, siin sõna võtnud. ma tahaksin teha siin ühe kommentaari mitte mingisugusel juhul ei ole õige see, et Euroopa Liit pole üldse tähelepanu pööranud raudteeohutusele. mina olin raportöör siinsamas komisjonis raudteeohutuse teemal ja me rõhutasime, et me soovime võimalikult kõrgeid turvastandardeid. ma tahaksin tänada komisjoni ja Nõukogu ja Euroopa Komisjoni koostöös parandamaks raudteeohutust. loomulikult sooviksin ma avaldada kaastunnet kõigile, kes kaotasid äh, omakseid äh, selles õnnetuses, aga tunnen ka kaasa inimestele, kes said viga selles õnnetuses ning äh, tuleb tunnistada, et tuleb rohkem ette võtta, parandamaks raudteeohutust. suur tänu, härra Sterks! jah, ka mina olin vägagi pettunud nendes väidetavates kommentaarides, mida tegid erinevad Belgia ametid Euroopa Liidu tegevuse kohta. ja ma olen väga rahul, et te ütlesite seda, mis te just ütlesite. Said. suur tänu, härra esimees. minagi räägiksin oma fraktsiooni, fraktsiooni nimel ja avaldan, avaldan siirast kaastunnet eh, ohvrite omastele. nagu härra Sterks juba ütles, on raudtee transport suhteliselt ohutu, aga kui õnnetus juba juhtub, on äh, see üsna mastaapne. praegusel hetkel ei ole meie asi arutada, miks õnnetus juhtus, kes oli süüdi, arvatavasti oli põhjuseid mitmeid. ja meil ei ole mingisugust õigust praegu siin mingisugust hinnanguid, mingisuguseid hinnanguid anda, aga me peame nagu minevikuski äh, töötama raudtee ohutuse parandamise nimel tegemist on pikemaajalise projektiga, see on ähm, pikk protsess. Belgias on arutatud seda EMT süsteemi äh, ka juba eelmisel nädalal. tegemist on keerulise süsteemiga, mida tuleb juurutada järk-järgult. aga me peaksime siin arutama ka seda, kuidas Euroopa Raudteeamet oleks natukene tõhusam, täites oma rolli raudteeohutuse parandamisel üle Euroopa meie kodanike jaoks. kindlasti on meil seda küsimust võimalik veel arutada. suur tänu, proua Türo! suur tänu, härra esimees! mul ei ole oma kolleegidele palju lisada. tahan avaldada kaastunnet kõikidele omastele, lähes, lähedastele ja ka parlamenditöötajatele, kes kaotasid sõbra või tuttava. kuid ka mind äh, ärritasid teatud tingimused, nimelt äh, on inimesi, kes väidavad, et Euroopa Liit olevat süüdi selles õnnest-, õnnetuses. meie siin transpordikomisjonis aga peaksime hoolitsema selle eest, et äh, tagatakse alati julgeolek ja et rohkem toimiks harmoniseerimistööd, meil tuleb ka kogemusi vahetada ja võib-olla meil tuleks hakata kõigepealt rääkima rongijuhtide töötingimustest või just nende rongijuhtide töötingimustest, kes nendes rongides istusid. see ei ole probleemiks mitte ainult Belgias, on väga tore, et inimesed kasutavad järjest rohkem rongi, kuid seetõttu kasvab ka rongijuhtide vastutus ja surve neile. me peame mõtlema kõikide reisijate peale, meil tuleb tagada rongiliiklus, mis on turvaline ja ma arvan, et ähm, siin komisjonis tuleb meil hoolitseda nii tehniliste süsteemide toimimise kui ka rongijuhtide tööaegade eest, see peaks olema meie päevakorras kallid kolleegid, ma tänan, ma mõistan, kui tõsine on see olukord, kui kurb see on, aga ma oleksin väga tänulik, kui te lühidalt teeksite. Tusson, härra Tussos ja härra Kuhn, palun. Θέλουμε με τη σειρά μας να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες. Mul oli siin väike tehniline probleem, aga nüüd toimib. Και θεωρούμε ότι καλύτερη τιμή... Suur tänu, härra esimees. Ka meie avaldame kaastunnet hukkunute lähedastele ja ka äh, kolleegidele. meie komisjoni ülesandeks on ju rääkida ka turvalisusest raudteel on täiesti selge, et äh, esile kerkis raskeid äh, probleeme ja et järjest rohkem toimub ka õnnetusi. meil on vaja arvamuste vahetust selleks, et rääkida uutest meetmetest. suur tänu, härra Tõssus! Äh, tänan, ma tuletan meelde, et meil on tulemas veel mitmeid debatte raudtee ohutuse üle. härra Kuhn, palun! mina tahaksin Rahvapartei fraktsiooni nimel kõikidele lähedastele, omastele ja sõpradele kaastunnet avaldada. eriti aga kolleegidele siit kojast, sest ähm, võib-olla õnnestus neil ainult juhuse läbi pääseda sellest õnnetusest. minu arvates on väga tähtis, et nii nagu ka minevikus oleme seda juba mitmeid kordi teinud, võtaksime eriti suure tähelepanu alla rongide turvalisuse just äh, linna lähiliikluses, ma arvan, et sellest küsimusest tuleks meil rohkem rääkida, aitäh! aitäh ja lõpuks proua Foster yeah,! Um... aitäh, eesist-, esimees konservatiivide eh, nimel tahame samuti anda omapoolsed kaastunded personalile ja perekonnaliikmetele. täiesti õiglasti, õigesti tõstatasite selle, kuidas Belgia meedia seda käsitles ja ka teised. ja me peame kõigile meenutama seda, et järelduste tegemine nii keerulistes tingimustes nii vara ei ole tegelikult, ei ole poliitikute ülesanne ega ka meedia ülesanne, nad peavad natukene ennast vaos hoidma ja mõtisklema ja mitte sensatsiooniks tõmbama väga tõsist olukorda. ehk mina olen täiesti kindel, et kui te suudate selle komisjoni esimehena midagi teha, võib-olla selle komisjoni nimel kirjutada Belgia valitsuse asjaomasele ministrile, ehm, peegeldades meie seisukohti siin, minu arvates peame olema väga kannatlikud, et võimud ja õnnetuse uur-, uurijad saavad teada, saavad välja uurida, mis oli põhjus ja et oleks võimalik seda tulevikus vältida. aitäh, proua Foster, minu kavatsus on tõesti teie soo-, nõusolekul kirjutada Belgia ministrile, väljendades meie kaastunnet selle kohutava õnnetuse üle ja väljendada soovi et me ootame ametlikke aruande, ametlikud aruanded enne ära, enne kui keegi mingitki järeldusi hakkab tegema mind jätkuvalt hämmastab see, et iga kord, kui on õnnetus, siis inimesed teevad kibekähku järeldusi. ma väga sooviksin, et üks päev inimesed ootavad, ei ütle mitte midagi, vaid ootavad enne ära tulemused, aruanded, analüüsid. aga ma mõistan teie seisukohti ja ma saan aru, et siin komisjonis Äh, tunneme kaasa perekondadele, kes on kaotanud oma pereliikmeid, äh, reisijatele ja loomulikult nendele raudteetöölistele, kes oma elu kaotasid ja ma loodan, et Belgia raudtee jõuab äh, kiiresti õnnetuse põhjustele jälile. aitäh! aitäh teile selle eest ja nüüd tahaksin jätkata päevakorra endaga, nii palju kui mulle on öeldud meie mm, veokid äh, Luksemburgist on kusagil kinni jäänud, nii et toimikuid piisavalt ei ole välja jaotatud, aga kui te mõtlete, miks meil materjale välja jagatud ei ole, siis nad on kusagil Luksemburgi ja äh, Brüsseli vahel maanteel. proua Foster mõistab seda, see tõostab tõestab vaid seda, et mitte ainult Suurbritannia ei jää täielikus, ei seisku täielikult, kui meil väike gramm lund on, aga ma kinnitan teile, et dokumendid saata kohe, kui meil on midagi välja anda. Ehm, teine punkt on siis päevakorra kinnitamine. Teie nõukogu, nõusolekul jätkame Äh, kinnitame protokolli neljateistkümnendast jaanuarist kahekümne viiendast kuni kahekümne seitsmenda jaanuarini. kui te olete sellega nõus, läheme edasi. härra Van Daleni raport meretranspordipoliitika seoses härra Van Dalen esitas selle natuke hilja, te kõik mõistate, miks, aga härra Van Dalen, teil on sõna. ja tänku, voorzitter. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid mul oli väga hea meel selle küsimuse kallal töötada ja mul on väga hea meel, et ma saan nüüd sõna võtta. ja ma tahaksin teha äh, komisjonile kiidusõnu. mul on väga hea meel, et me oleme saanud nii põhjaliku töödokumendi, ja ma tahaksin kohe ka paari asja juurde lisada. mul on väga hea meel, et asjad on nii, nagu nad on, kuigi maailma valitsev majanduskriis on haaranud ka meretranspordi. olukord on väga raske. viimastel kuudel pidasin läbirääkimisi ja mulle jäi mulje, et majandus hakkab vaikselt elavnema ja seda on näha ka meretranspordis. esimesi märke on praegusel hetkel juba näha ja sellepärast on väga tähtis, et me hakkaksime nüüd mõtlema selle peale, millised on need kõige tähtsamad küsimused, millest tuleb rääkida meretranspordi osas selleks, et majandust ka edaspidi elavdada. komisjon on väga põhjaliku dokumendi meile esitanud ja mm, ma pean rääkima ja ma tegin ka seda eh, koordinaatoritega, meil tuleb keskenduda nendele küsimustele, mis on parlamendi jaoks tähtsad. ja sellepärast, härra esimees, tahaksingi praegu selgitada, mis on need kõige tähtsamad eh, küsimused. Need on otse loomulikult ka raporti projektis juba kirjas kuid on mõningad asjad, mida tahaksin lisada. esiteks tuleb mõelda selle peale, et meretranspordil on kogu maailma jaoks suur tähtis. me räägime siin komisjonis erinevatest transpordiliikidest, meretranspordist, õhutranspordist, raudteetranspordist ja nii edasi, aga meil tuleb alati mõelda selle peale, et et ähm, meretranspordi puhul on meil tegemist transpordiga, mis hõlmab kogu maailma ja sellepärast on kõikidel meie otsustel ka äh, tagajärjed kogu maailma jaoks ja need mõjutavad kogu maailma. ja teiseks, äh, selle sektori tähtsus. minu arvates on väga tähtis raportis veel kord erinevaid äh, külgi selgitada. me teame, kui tähtis on meretransport Euroopa Liidu jaoks ja me teame, kui palju meretransport meie igapäevast elu mõjutab, äh, mis puudutab inimeste reisimist, kaubavedu ja nii edasi. ja ma arvan, et äh, seda tuleks ikka ja jälle välja tuua siin raportis on veel kirjas, siin raporti projektis küll, on veel kirjas äh, terve peatükk äh, riigi abi kohta. ka volinik on seda küsimust arutanud. aga tegemist on tõesti kõige tähtsama punktiga, isegi siis, kui me räägime ainult meretranspordist ja sellest, kuidas äh, riigi abi, riigiabisse suhtuda. minu resolutsiooni ettepanekus on see ka kirjas ja härra Kallas on äh, mitu korda juba öelnud, et seda küsimust hakatakse juba järgnevatel kuudel arutama. konkurentsivolinik äh, on vastutav äh, selle küsimuse eest, aga kuna tegemist on komisjoni, küsimusega, mis põh-, mõjutab kogu komisjoni, siis olen ka selle valdkonna siin välja toonud. siis veel üks aspekt, ähm, nimelt ähm, kutseõpe, kuidas on võimalik ähm, meretranspordis tööd alustada ja ka siin peaksime me olema ettevaatlikud, me peaksime vaatama, kuidas tagada töökohtade säilimine. Euroopas on tendents järgmine tööjõud muutub järjest äh, halvemaks ja teatud tööturu osad kannatavad selle all. sinna hulka kuulub ka meretransport. meil tuleb tagada selle elukutse jätkumine ka tulevikus, aga see tähendab ka seda, et äh, meretranspordis tekivad teatud klastrid me ei räägi siin mitte ainult meretranspordist, äh, vaid ka teadustööst, arengutööst ja, ja ka transpordist siseveekogudel, nii et see kõik tuleb äh, siiski ühe katuse alla tuua, sellepärast et me ei räägi siin mitte ainult äh, meretranspordist selle sõna kõige otsesemas mõttes, siis ka äh, järelevalve ja kontroll on minu arvates väga tähtis, mitte ainult sellepärast, et ma olen viimased kuus aastat selle küsimusega tegelenud, vaid ka sellepärast, et järelevalve ja kontroll peaksid toimima niimoodi, et meretranspordi kvaliteet selle all ei kannataks, et norme ja standardeid madalamale ei lastaks, aga et arvestataks ka sellega, et ähm, surve järelevalvele järjest suureneb, sellepärast on meil vaja riskidest lähtuvat kontrollimehhanismi olen sellest äh, küsimusest rääkinud kolleegidega ja nemad tõstatasid veel ka keskkonnaküsimuse mõelgem siin kas või suurtele laevateedele, näiteks mandritevahelistele laevateedele, seal on väga tähtis just see, et äh, me kontrolliksime täpselt äh, äh, merd reostavate tankrite marsruute, on täiesti selge, et väikesed rannikulal liikuvad laevad ei reosta merevett nii palju kui suured naftatankrid ja peale selle tuleb meil veel ka tegeleda uue tehnoloogiaga. ma olen töötanud Hollandis nii meretranspordi kui ka siseveekogude transpordi alal ja ma tean, et tehnika areneb. just siseveekogude transport on väga palju erinevaid uusi mootoreid välja töötatud, mis on olukorda parandanud ja neid kõige paremaid võimalusi peaksimegi kasutama, eriti kehtib see just äh, meretranspordi kohta ja ma arvan, et siin on võimalik veel väga palju ära teha. niimoodi on meil võimalik ka keskkonnakaitsjaid aidata nende töös. mitmes ähm, Euroopa liikmesriigis, Euroopa Liidu liikmesriigis on sadamamaksu laevadele langetatud siis, kui äh, nende need laevad vastavad ähm, parematele keskkonnanormidele. siis tahaksin rääkida natukene ka tähtaegadest. komisjon on välja töötanud oma ajakavi, ajakava ja ma tahaksin nüüd äh, komisjonilt täpselt teada, millal kavatsetakse meile esitleda meretranspordiprogrammi ja peale selle tahaksin, härra esimees, teada ka, mida teie minu raportist arvate. suur aitäh, härra Vandalen kas saaksid kütet välja lülitada? ma tean, et mu abikaasa sünnitab mind külmaperelisuses, nii et kui teil on liiga külm, siis andke mulle teada, aga mulle tundub, et siin oli algusest peale juba natuke liiga soe. ehk mina ja asepresident oleme täiesti ära närtsimas. niisiis härra Komessakos, EPP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 aastani äh, kaks tuhat kaheksateist on asi, mis on tõeliselt oluline, eriti praeguses raskes ajas, äh, praegustel rasketel ajadel, aegadel. ilmselgelt on majandusel mõju meretranspordile, kuid praegusel hetkel peame vaatama seda projekti, mida kolleeg Van Dalen meile esitanud on. on mõned asjad, mida ma tahaksin selle kohta öelda mõned asjad, mille üle tuleb võib-olla natuke põhjalikumalt mõelda. Euroopa äh, merendus äh,, merenduse ees on kolm väga suurt väljakutset. kõigepealt äh, kaubalaevandus ise ja üks nendest on ka, on välispäritoluga või tuleb väljastpoolt. kõigepealt on küsimus selles, et me parandame merela- äh,, meremeeste enda tööd, nende töötingimusi, nii et merendus oleks atraktiivsem äh, amet noortele. kahjuks on siin numbrid üsna pessimistlikud, äh, selgelt äh, noored eurooplased ei ole eriti huvitatud, on jätkuvalt vähem huvitatud eh, selles valdkonnas töötamast, mis on ju tegelikult Euroopa majandusele niivõrd oluline. me tahame seda tendentsi, tendentsi pöörata või vähemalt seda peatada. Eh, nende mitmete ideede seas, mida võib-olla tahetakse siin välja pakkuda, võiks olla meil Euroopa Liidus pikaajalised programmid, mille sihiks on parandada meremeeste eh, elu ja töötingimusi. kui ei ole võimalik suurendada inimeste arvu laevaperes, siis on võimalik vähendada, vähendada, eh, vähemalt eh, neid ohte ja raskusi, millega nad tegelema peavad see puudutab ka näiteks meeskonna miinimumsuurust teatud tüüpi laeva puhul. see võib olla osa suuremast poliitikast, mis võiks muuta äh, seda elukutset atraktiivsemaks. teiseks väljakutseks on loomulikult rahvusvaheline konkurents. peame siin meenutama, et Euroopa kaubalaevandus töötab väga kõrgete standardite järgi ja seetõttu peab rinda pistma ebaausa konkurentsiga kolmandatest riikidest. nii, peame siis selle, seda uurima ja mõtisklema, mida saaks teha, et neid aidata tulevikus härra Van Dalenil on reservatsioone selle suhtes, aga arvan, et peame väga hoolikalt vaatama seda, kuidas äh, säilitada riigi toetust laevandusele. ja taaskord, pidades silmas kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tähtaega, võiksime ehk öelda, et tulevikus peaks taoline abi piirduma vaid nende laevadega, kes äh, sõidavad Euroopa Liidu lipu all. kolmandaks väljakutseks on iseenesest mõistagi keskkond kui kaugele võib äh, laevandustööstus äh, kui kaugele levib äh, merenduse reostus, arvestades seda protsenti, mida ta esindab, siin härra Dahlen tuleb välja väga huvitava ettepanekuga lõigus kuusteist, see on selline boonusmaaluse süsteem laevadele, ehk andes öö, neile boonuseid äh, nendele laevadele, kes äh, on keskkonnasõbralikumad. minu arvates see on teema, mida peaks kindlasti arutama ja olen kindel, et siin komisjonis on meie debati käigus võimalus seda ka teha. härra Van Dalen võib-olla võib meile ka rääkida põhjalikumalt, äh, kuidas tema silmis seda ettepanekut saaks edasi arendada. tahaksin ka rohkem selgitusi selle kohta kuueteistkümnendas eh, punktis ära toodud eh, idee kohta, kus kutsutakse üles liikmesmaid ja komisjoni kaaluma teisi meetmeid. Eh, heitmete maksust, härra Van Dalen kindlasti räägib meile rohkem sellest, kuid üldiselt keskkonna ähm, aspektide suhtes jagama härra Van Daleni filosoofiat. ja siis sellega jõuame järgmise väljakutse juurde, millega antud valdkond silmitsi seisab. sest te mäletate, alguses ma rääkisin kolmest väljakutsest ja siis veel ühest, mis on pärit väljaspool öö, ähm, merelaevandust, nimelt rahvusvaheline piraatlus sellega seoses, härra Van Dalen, ei ole just optimistlik. kui ta räägib merepiraatlusega äh, võitlemisest punktis kakskümmend viis. see puudutab just nimelt võitlust selle nuhtlusega. seegi on asi, mida minu arvates tuleks edasi arendada teiste ideedega, kuigi see ei ole konkreetselt meie komisjoni pädevusallas. arvan, et võiksime sellest hoolimata teha ettepanekuid nagu näiteks parem arusaam, paremad suhted Euroopa Liidu ja ÜRO vahel selles, kuidas võidelda piraatlusega. ja võime siin tegeleda ideedega näiteks suunata rohkem arenguabi nendesse riikides, kus piraatlusoht kõige suurem on. ja siis mõju piraatlusega võitlemisel, kuidas see mõjutab rahvusvahelist seadusandlust ja rahvusvahelise kohtu otsuseid äh, piraatluse kohta. tänan teid kannatlikkuse eest, härra eesistuja. see on hästi huvitav sissejuhatus sellele debatile, mille härra Van Dalen meile pakkunud on, aitäh! härra esimees, kõigepealt tahan tänada härra Van Dalenit tema põhjaliku töö eest. meile on esitatud põhjalik dokument, mis tõesti mõjutab äh, ja saab mõjutada asju ka siis, kui me saame komisjonilt ka võimalikult kiiresti legislatiivse rakendamise projekti. ja teiseks tahaksin rääkida, teiseks tahaksin toonitada veel ka seda, et väga tähtis on, kui need punktid äh, saaksid kajastatud ka valges raamatus, transpordi valges raamatus. tähtis on siin äh, vältida ümberregistreerimist, äh, muuta laevasid keskkonnasõbralikumaks ja meil tuleb selgeks teha veel ka äh, seda, et meretransport mõjutab kogu maailma. ja väga tähtis on hoolitseda selle eest, et rahvusvaheline merendusorganisatsioon tõesti ka rakendaks rohkem neid ettepanekuid, mida siiani on tehtud, sest muidu tammume me lihtsalt paigal. olen nõus sellega, mis on kirjas riigiabi kohta ma arvan, et sellest äh, tuleb veel üksikasjalikult rääkida, peaksime mõtlema sellele, kui palju me sellele küsimusele keskendume ja me peaksime selgeks tegema veel ka seda, et äh, riigiabi puhul mõtleme me siiski ainult neid laevu, äh, mis sõidavad Euroopa Liidu liikmesriikide laevad äh,, lippude all. ja peale selle tuleb meil hoolitseda selle eest, et komisjon meile tõesti ka augustikuuks veel sellel aastal need juhised ka esitab. ja meil tuleb mõelda veel ka äh, juhiste peale sadamate jaoks. tahaksin veel lühidalt äh, mainida seitset punkti, teen lühidalt sellepärast, et äh, kordan paljud, mida juba on öeldud, need seitse punkti minu jaoks eriti tähtsad. esiteks räägiti väljaõppest, kvalifitseeritud tööjõupuudusest. ma arvan, et ähm, siin tuleks meil minna kaugemale kui sõnad ja me peaksime mõtlema, kas äh, meil oleks võimalik komisjonilt nõuda ka mingi kontseptsiooni väljatöötamist selleks, et see küsimus oleks konkreetsemalt sõnastatud teiseks, mis puudutab keskkonda, me räägime ju sellest, et äh, meil on teatud piirkondi, kus puhul tuleb äh, heitmetega reostust äh, jälgida, jah, nende piirkondade loomine on väga tähtis, aga me ei tohiks ära unustada esiteks seda, et kulud ei tohi tõusta liiga palju, sest muidu võib juhtuda, et hakatakse jällegi rohkem kasutama maanteetransporti laevatranspordi asemel. ja teiseks, meil tuleb Euroopa Liidu tasandil välja töötada reeglid selleks, et oleks tagatud äh, võrdne konkurents kogu Euroopa Liidus. kolmandaks äh, Äh, rannikualadel laevandus, meil on väga hea meel, et äh, see on eraldi välja toodud, kuid see on ainult ühes lõigus ja ma arvan, et siin võiks seda asja rohkem lahti kirjutada. me peaksime rääkima veel ka keskkonnasõbralikust laevade utiliseerimisest, ka sellest ei ole siin selgelt midagi räägitud, me peaksime rääkima täpselt äh, sellest, kuidas äh, laevu keskkonnasõbralikumalt äh, utiliseerida. siis on meil vaja korralikku strateegiat ka siseveekogude transpordiks. veel üks küsimus. ma arvan, et me peaksime EMSA mandaadi ülevaatamisest EMSA peaks äh, nõuandva organina mitte ainult äh, tehnilistes äh, küsimustes osalema, vaid ka teistes valdkondades, kuid minu arvates ei ole seda veel siiamaani piisavalt tehtud. ja peale selle tuleb EMSA-le anda ka rohkem rakenduspädevusi. tooksin ühe näite. EMSA kontrollib kõiki merekoole maailmas, aga tal ei ole võimalus kuidagi teha ettepanekuid väljaõppe parandamiseks. EMSA koostab küll raporteid ja esitab need siin Brüsselis, aga midagi sellele ei järgne ja see ei ole mõistlik lahendus. ja viimane punkt, lõpetan kohe. ma arvan, et me peaksime ka äh, sadamaid rohkem äh, planeerimisse kaasama, sellepärast et äh, meil on vaja transpordi planeerimisel äh, selleks, et see oleks mõistlik, kaasata ka sadamad. kui seda ei tehta, siis ei saavutata ka mõistlikku planeerimist, aitäh! <laughs> suur tänu, tundub, et meie dokumendiautod on ka kohale jõudnud, härra Stirks. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt proua Savisaar on variraportöör, ta pole veel kohale jõudnud, võib eeldada, et tal on ka transpordiprobleeme. meie fraktsioonile teie raport meeldib, meeldiv on see, et te rõhutate meretranspordi olulisust, mitte ainult majandust äh, aspektist, vaid ka arengutead- ja teadusaspektist. oluline on keskenduda pingetele kohaliku ja üleilmse lähenemise vahel meretranspordile, sest me ei soovi siin ju pärssida kaubandust või tööstust. meeldiv on, et siin on kõneldud ka nende inimestega, kes vastutavad nende valdkondade eest. meretranspordi kvaliteet sõltub ju suuresti sellest, kes Äh, selles sektoris töötavad ja väga meeldiv on, et ka te ka neid inimesi oma raportis mainite. suur tänu. lihtsalt äh, kaks äh, kommentaari, härra esimees, härra raportöör. Teie raport puudutab loomulikult tervet rida huvitavaid mõtteid me sooviksime, et rohkem tähelepanu pöörataks Euroopa merendusalale, Euroopa meredele. see kahe tuhande kaheksa, kaheksateistkümnenda aasta eesmärk meretranspordi, meretranspordile, seda tuleks vaadata rohkem Euroopa mere, äh, merede ala äh, valguses. teiseks reostuse vähendamine laevadelt. eriti, mis puudutab sulfurdioksiidi ja lämmastikku ja väikeseid osakesi. punktis neliteist oma raportis räägiti te nendest vähendamismeetmetest mis meile meeldivad ja te ütlete, et need tuleks rakendada ülemaailmselt, et vältida konkurentsi moonutamist. kas te peate siin siis silmas, et tuleks sõlmida ülemaailma, ülemaailmne kokkulepe, enne kui Euroopa laevastikule neid meetmeid rakendatakse? ma arvan, et Euroopa nii siin kui teistes valdkondades peaks äh, olema eeskujuks äh, reostuse vähendamisel. suur tänu, proua Foster. suur tänu, härra esimees, mul on ka kolm-neli lühikest märkust. härra Van Dalen on teinud väga head tööd oma raporti projekti kallal. ma tahaksin siinkohal rõhutada paari asja Ühendkuningriigi vaatenurgast. me loomulikult jagame komisjoni muret kasvuhoonegaaside heitmete eh, küsimuses aga me arvame, et Euroopas selles valdkonnas tehtav töö peaks olema nagu eeltöö ülemaailmse lepingu sõlmimiseks. Äh, teiseks tuleks suurendada Euroopa Liidu äh, rolli rahvusvahelisel areenil, seda, äh, aga seda tuleks teha ettevaatlikult, eriti mis puudutab Euroopa Liidu staatust Euroopa laevandusorganisatsioonis, maailm, maailma merendusorganisatsioonis Ühendkuningriigil on praegu neutraalne positsioon Rotterdami reeglite osas, me ootame veel konsultatsioonide lõppemist sidusrühmadega ja seetõttu me ei ole selle poolt, et siin tekstis soovitakse nende reeglite ratifitseerimist liikmesriikide poolt võimalikult kiiresti. ja lõpetuseks, Euroopa Liidu lipp, selle üle me arutasime juba, kui te mäletate, kui te mäletate, mitu aastat tagasi, meie vaated on väga äh, äh radikaalsed siin, meie usume, et laevad peaksid seilama liikmesriikide lippude all ja ei ole mingisugust põhjust, et sinna kõrvale tuleks heisata ka Euroopa Liidu lipp, suur tänu. suur tänu, härra Tuusas. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Στόχοι και συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής...» Euroopa Komisjoni dokument äh, Euroopa Liidu eesmärkide kohta merendustranspordi valdkonnas kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, kaheksateistkümnendaks aastaks paneb paika selged pikema perspektiivi eesmärgid ja suunised merendusvaldkonnas Euroopas. eesmärgiks laevanduse valdkonnas on muuta see sektor konkurentsivõimelisemaks, ehk siis suurendada laevaomanike kasumit ja kõikide teistegi äh, laevandussektoris tegutsevate äh, üksuste kasumit. raportöör äh, järgib ka äh, selle teatise äh, liini, mis puudutab kolmandate riikidega suhtlemist, aga ei teatisega raportöör ei ütle sõnagi äh, selle, selle kohta, et kaheksakümmend protsenti meie laevadest sõidavad öö, äh, kolmandate riikide lippude all. näiteks Ühendkuningriigi ja Hollandi laevad. see on tõsine probleem aga rahvusvahelised reeglid lubavad seda. ja uuringud äh, toovad välja selgelt sellise lähenemise ohtlikkuse. nii komisjon kui raportöör peaksid teadmiseks võtma, et selline olukord on absurdne. laevaomanikel, äh, laevaomanikele öeldakse, et nende vasak tasku peaks võistlema paremaga Euroopa Liidul tuleb nüüd tegeleda, tegelema hakata selle probleemiga. Need laevandusettevõtted kasutavad ära infrastruktuuri, toorainete impordivajadust, valmistoodete ekspordivajadust ja nende kasumid on tohutud. kahe tuhande kolmandast kaheksanda aastani teeniti metsikuid kasumeid. jah, metsikuid kasumeid üle kahesaja tuhande dollari öö, laeva kohta. Te räägite siin nüüd potentsiaalist ja ametnike, ametnike vähesusest, see tuleneb sellest, et eelmised inimesed vahetati välja ja nüüd selgub, et on inimestest puudus. mis puudutab meeskonna öö, äh, madalama taseme inimesi, siis nemad ei loe üldse, sest neid uusi inimesi saab värvata väga, väga odava, madalama hinna eest, talle, neile makstakse näiteks ainult sada viiskümmend dollarit ja ma võin siin lõpetada, aga ma pole päris kindel, kas, kui palju siin te soovite ära kuulata neid probleeme, mis on seotud näiteks konkurentsivõimega. räägime siin näiteks äh, rohelise majanduse usaldusväärsusest äh, laevandussektoris ka siin räägitakse, et oleks tarvis subsideerida laevaomanikke, et nad ehitaksid uusi laevu, mis vastaksid uutele tehnoloogilistele normidele, aga millest me siin räägime, kas me soovime saavutada tulemusi laevandussektoris, mis puudutab meremeeste ja keskkonnakaitset. Neid küsimusi peame me siin rõhutama ja neid probleeme tuleks arutada ka rahvusvahelise merendusorganisatsiooni raames. järgmine kord, kui Euroopa Komisjon tuleb välja sellise haartaga, tuleks neid asju arutada ja süviti. ning tuleks äh, astuda mitmeid paralleelseid samme sest siin on väga palju tõsiseid probleeme, ma kohe lõpetan, suur tänu, et te võimaldasite mul kõnelda, aga ma lõpetaksin selle järgmise küsimusega. mis juhtub äh, laevaettevõtetega? kes täpselt hakkab teenima neid meeletuid kasumeid? seega me peame astuma vajalikke samme. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin härra Vandalale õnne soovida raporti koostamise puhul ja tahaksin teha paar märkust tema raporti kohta. esiteks meretranspordipoliitika. minu jaoks on väga tähtis, et äh, sadamates erinevad teenusepakkujad koostööd teeksid. mõtlen siin sadamate peale, meresadamate peale, aga mõtlen ka jõgede ääres äh, asuvate sadamate peale. ja peale selle on väga tähtis, et teie raportis oleks ka terve peatükk tööstuspoliitika kohta ja mõtlen siin tööstuspoliitikat, mis on seotud meretranspordipoliitikaga. tooksin ühe näite, laevatehased. siin ei ole mängus mitte ainult töökohad ja tehniline personal ja kvalifitseeritud äh, töökohad, vaid üleüldiselt ka tootmine. tootmine on viimastel aastatel vähenenud suurel määral peale selle peaksite te oma raportis mainima ka majanduslikku arengut. ma lähtun siin näiteks Vabasadamatest. minu arvates on väga tähtis, et teie raportis saaksid mainitud ka Vabasadamad ja peale selle on minu arvates tähtis, selleks, et mainida ka turvalisust meretranspordis, oleks väga tähtis, et meil oleksid ka informatsioonikeskused hädaolukordadeks. näiteks Musta mere eh, puhul võiks olla see informatsioonikeskus Konstantsa linna juures. siis veel üks punkt, mis puudutab turvalisust, aga ka piraatlust, mida siin mainiti tahaksin nimelt viidata veel sellele, et Euroopa Liidus on liikmesriike, mis on Pariisi memorandori, Pariisi vastastikuse mõistmise memorandori kas hallis või mustas nimekirjas. on väga tähtis mainida, et kõik riigid äh, annaksid kõik endast oleneva selleks, et Pariisi vastastiku mõistmise memorandumist saada paremat kohta see tähendab seda, et me, meie kõik peaksime millalgi olema siiski valges nimekirjas. suur tänu, proua Tiko, veel üks märkus minu enda poolt. tahaksin ma arvan, et me peame aru saama, et et on ikkagi liikmesmaade liike, liikmesmaid, kes IMO äh, Pariisi konventsioonis on hallis nimekirjas, tahan viidata siin sellele, sest selle äh, viitas proua Tšika. komisjoni poolt härra Tšilogaitis ma olen tegelikult harjutanud Kreeka nime, nimesid, sest ma teadsin, et see debatt on tulemas, aga ma tõesti püüan õigesti hääldada seda. suur täna, tänu Theologitis Euroopa Komisjonist. väga hästi, väga hea katsuja, ma olen väga meelitatud. komisjon tahaks tänada raportööri härra Van Dalenit kõigepealt tema komplimentide eest selle töö suhtes, mida me teinud olen see on olnud kommunikatsioon, mille üle laiapõhjalisi konsultatsioone peetud nii tööstusharu kui administratsioonidega ja see on olnud kasulik kogemus kõigile, kellele see suunatud on. ja ma arvan, et härra Van Daleni, Van Daleni raporti kommentaarid peegeldavad seda, kui hoolikalt on antud dokumendi ette valmistatud. ma ei tahaks minna siin äh, konkreetsete kommentaaride juurde, mida on komisjonile suunatud aga tahaksin teid kin-, teile kinnitada, et enamikel juhtudel on komisjon juba praegu äh, tegelemas tõsiselt nende teemadega, mida, mida me siin arutame, näiteks muuta atraktiivsemaks meremehe elukutset, äh, parandada äh, navigatsiooni ohutust, piraatluse küsimused, konkurentsi küsimused, mis seonduvad maksustamise režiimiga, nagu te kõik teate see võib äh, nüüd võtta natukene teise värvingu, kuid äh, komisjon on lõppude lõpuks see, kes selle ära otsustab. nagu te teate, mis puudutab Euroopas äh, sadamate sektori konkurentsivõimet, siis sedagi on arvesse võetud diskussioonides, kuidas arendada edasi üle-euroopalisi transpordivõrgustikke. mis puudutab lähimerendust ja äh, mere ja maa, maismaatranspordi ühendamist, kõik see on siia sisse kirjutatud. mis puudutab seda roadmap'i, mida kavatseme teile tutvustada, siis me eeldame, et dokument valmib peale suve. see tähendab, et esimene versioon on juba peaaegu valmis, aga selle üle tuleb konsultatsioone pidada, nagu me tavaliselt teeme konsulteerides nendega, keda see puudutab, nii valitsustes kui ähm, huvirühmades ja siis me tutvustame teda. ainukene punkt on siin see, et maksustamise juhised peaksid öö, äh, olema valmis kaks tuhat üksteist, me tahaksime seda ettepoole tuua, aga see ei ole siiski võimalik, sest meil on protseduurid paigas. Äh, siin on tegemist kaheetapilise protsessiga Äh, avalik konsultatsioon, siis tööb komisjon lõpliku versiooni ja kõik see nõuab aega ja ma ei tahaks lubada midagi, mida me täita ei suuda. ja kokkuvõttes tahaksin tänada kõigepealt raportööri selle raporti eest, mis on samuti hästi julgust andev komisjonile ja ka spiikreid, kes on sõna võtnud ja kellele võin öelda, et nende kommentaare võetakse arvesse äh, väga tõsiselt. tänan! aitäh, komisjon, Peter Van Dalen, sul, härra Van Dalen, teil on võimalik vastata. jah, härra eesistuja, kaks äh, konkreetset küsimust oli mulle ja vastaksin siis neile, aga enne paar üldisemat tähelepanekut. kõigepealt päris sihilikult keskendusin oma raportis tervele hulgale teemadele, mis minu arvates peaks olema parlamendi jaoks kõige olulisemad ja millega minu arvates peaksime kõige kiiremini tegelema. merenduspoliitikast rääkides on väga lihtne rääkida hästi paljudest asjadest, tuua hästi palju punkte, aga ma sihiklikult püüdsin piirata oma raporti kuue või seitsme prioriteetse teemaga, nii nagu minule need äh, minu silmis need prioriteetsetena tunduvad. selline oli minu põhimõte. me tahtsime, et parlamendi panus oleks selline selleks, et saime, saaksime äh, merendustranspordile palju laiema põhja. nagu ma ütlesin, need on need teemad kuus-seitse, mis on kõige olulisemad. ma täiesti mõistan, et mõned inimesed, mina ise kaasa arvatud, tahaksin laiendada selle äh, Äh, katvusala, aga ma pigem oleksin konservatiivne, et mitte minna liiga kaugele. tulgem nende konkreetsete küsimuste juurde, mis mulle esitati. kolleeg Olandsakos, kes ta enam saalis ei ole, küsis punkti number kuusteist kohta ja mida ma silmas pean, kui ma räägin äh, maksust äh,, laevamasuudi maksu kehtestamisest. see on tegelikult väga lihtne. selles punktis kutsun komisjoni üles kaalu, kaaluda alternatiivseid vahendeid selleks, et parandada merenduse keskkonnamõju. kaaludes võimalust kehtestada suuremaid makse kütusele, mis sisaldab väga palju väävlioksiide ja teisi oksiide, mis tekitavad väga palju saastet ja võib-olla vähendada makse keskkonnasõbralikematele kütustele. Need on meetmed, mida peaksime kaaluma. sest lõppude lõpuks ettevõtjad, firmad, kes kasutavad keskkonnasõbralikke kütuseid, ei tohiks maksta makse või mak-, maksaksid madalamaid makse ja need, kes kasutavad äh, keskkonda saata, saastavaid kütuseid peaksid maksma rohkem. aga äh, see on see kuueteistkümnenda punkti mõte, aga see on osa suuremast kontekstist. E, siin eesistuv kolleeg ütles õigesti, et osad sadamad juba kasutavad rohelise sadama kontseptsiooni ehk äh, laevad, mel, kelle keskkonnamõju on madalam, madala, äh, maksavad madalamaid sadamatasusid, nendega tegeldakse võib-olla varem ja minu ettepanek oleks uurida neid erinevaid võimalusi ja toetada meretranspordi keskkonnasõbralikkust sedamoodi. eesistuja, mitmed kolleegid on tõstatanud väga palju teemasid. ja mind huvitaks, kas on esin-, esitatud nende kohta ka mingeid muudatusettepanekuid. EPP kolleeg rääkis võimalusest tuua sisse miinimumstandard äh, meeskondadele ja ma olen selles sektoris töötav olnud juba päris tükk aega. minu kogemus ütleks, et oleks võib-olla parem vaadata töötingimusi, milliste kaupadega tegeldakse ja siis vaadata, millist, äh, kui suurt laevaperet on vaadata äh,, vaja taolise kauba jaoks, selle asemel, et panna mingisuguseid üldiseid standarde meeskondade jaoks paika. ma ei pannud seda oma teksti kirja ja mind huvitab, kas keegi tahtis mingisuguseid muudatusettepanekuid teha. kolleeg Tuusas ütles lippude muutmine, see on väga levinud praktika, on praegu merenduses väga levinud, peamiselt küll meretranspordis, aga ka siseveetranspordidis on veel paar ideed, mida ma tahaksin vältida, lippudega mängimine on asi, mida ma kindlalt vältida tahaksin ja mõned näited ka minu raportis. ja need peaksid olema piisa-, piisavad sellest, et lippude vahetamist vältida. kolleeg Tiika, jah, üks Euroopa liikmesmaadest on endiselt MOU äh, hallis nimekirjas ma olen isegi neid äh, välja toonud oma raportis ja olen öelnud, et me peame sellest loobuma see on väga-väga kahetsusväärne, et mitte kõik eh, liikmesmaad ei ole valges nimekirjas. selgitan seda punktides kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm. esimees, enne kui ma täiendavaid kommentaare teen, ootan muudatusettepanekuid ja oletan, et teete ise protseduurilise ettepaneku, kuidas siit edasi minna. aitäh, minu ettepanek on et muudatusettepaneku tähtaeg on teine märts, äh, kaalumiseks kahekümne teine märts ja plenaarile peaks sisse minema aprillis, niisiis muudatusettepanekud teiseks märtsiks, kakskümmend kaks kaalumiseks, kakskümmend kolm märts hääletuseks ja plenaar aprillis. kui kõik on rahul sellega, raportöör, olete teie sellega rahul, aitäh, aitäh! teid, teile teie raporti ees. järgmine punkt on üle-euroopaliste võrgustike eh, juhiste muudatusettepanekud, need on, see on minu oma. mina tegin selle, sest eh, selle raporti, sest keegi teine seda ei tahtnud. tutvustan nüüd neid muudatusettepanekuid, neid on päris palju aga kõigepealt tuletaksin ma teile meelde, et eelmisel koosolekul leppisime kokku, et me üritame jõuda esimese lugemise kokkuleppele. ma rõhutan, me ei vaata üle üle-euroopaliste võrgustike suuniseid, me lihtsalt muudame mõningaid tehnilisi üksikasju ja protseduure, mis algselt olid väärad. ja seetõttu ma ei saa päris nõustuda mõningate muudatusettepanekutega, mis millega üritatakse äh, asju sisuliselt muuta. jah, põhimõtteliselt äh, ma selliste äh, ettepanekute vastu ei ole, aga nendega tuleks tegeleda siis, kui me suuniseid en-, endid üle vaatame. seetõttu ma paluksin selle nimel, et me tõesti jõuaksime esimesel lugemisel kokkuleppel Äh, hääletada kahe muudatusettepaneku poolt, mille äh, osas me leppisime nõukoguga kokku, et me esimesel lugemisel ka kokkuleppele jõuaksime. Äh, minu muudatusettepanekud räägivad selle komis-, komisjoni rolli tugevdamist, mis peaks Euroopa Komisjoni töö, tööle kaasa aitama ja samuti soovime me kaasata kõik liikmesriigid, kes liitusid kahe tuhande neljandal aastal ja e-, eesmärk, et äh, lõpptähtaeg on äh, nüüd üle viidud kahe tuhande kahekümnenda aastani. kolleegid, meil oli siin ka äh, õigusliku keelega probleeme. uskuge mind, sellise as-, sellised asjad on väga keerulised ja uu-, uue sõnastusega on nõukogu nüüd leppinud minu muudatusettepanekutega on nõukogu nõus ja seeläbi oleks meil võimalusel, võimalus esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda. nagu ma mainisin, on kolm äh, problemaatilist äh, muudatusettepanekut härra Kraameri ja proua Lichtenbergeri oma, siis üks proua Tikau muudatusettepanek, mis muudaks sisuliselt teksti ehk muudaks neid kaarte mu palve on teile, et kui te soovite kaarte muuta, siis tore, aga seda tuleks teha siis, kui me muudame suuniseid sisuliselt, mitte praegu. tegemist on äh, tehnilise äh, raportiga, millega valmistatakse ette üle-euroopaliste võrgustike muutmist ja algatusega peab välja tulema komisjon, seega me peaksime ära ootama kõigepealt nende suuniste muudatusettepanekud ja siis äh, peaksime me tegutsema siis veel üks äh, ettepanek äh, proua Tikault äh, põhjenduspunkti kakskümmend kohta, nõukogu sellega nõus ei ole ja seetõttu oleks ohus esimese lugemise kokkulepe. ma tean, et proua Tikau arvates on probleeme Rumeenia ja, ja Bulgaariaga, aga mina tegelikult arvan, et Rumeenia ja Bulgaaria langevad ka selle kahe tuhande seitsmenda aasta muudatuste alla probleemiks on ainult see, et kui kaheksa uut liikmesriiki liikus, liitusid ja viidi sisse vastavad muudatused, siis äh, tehti seal teatud vigu, mida hiljem ka korralt, korrati kahe uu-, järgmise uue liikmesriigi puhul. minu muudatusettepanekud äh, aga kataksid äh, kõiki kümmet ehk siis kaheksat pluss kahte liikmesriiki. seega minu ettepanek on, et jääme kahe raportööri muudatusettepaneku juurde ja üritame kokku leppida esimesel lugemisel. loomulikult teie otsustate, aga kui te toetate ka teisi muudatusettepanekuid, siis esimesel lugemisel me kokkuleppele ei jõua, kogu see protsess hakkab venima ja see paneks venima ka kogu selle reformiprotsessi, mis on tegelikult ju oluline Äh, ja me peame ära ootama selleks ainult veel komisjoni ettepaneku. härra Paquet komisjoni nimel ja siis äh, meie komisjoni kõnelejad. kõigepealt Euroopa Komisjon. suur tänu, härra esimees, mul polegi siin midagi eriti lisada kui välja arvata sai, et ma olen väga tänulik teie äh, kui raportööri ja terve teie komisjoni töö äh, eest, äh, saavutamaks esimesel lugemisel kokkulepe. me üritame siin luua integreeritud alust reformiprotsessiks ja teie kaastöö, koostöö ja esimese lugemise kokkulepe aitaks sellele reformiprotsessile kaasa. muudatusettepanekute puhul ma tean, et teie muudatusettepanekute osas on nõukogu nõus, teistega pole asi nii kindel, äh, on oht, et need võivad tekitada probleeme. ma arvan, et neid muuda-, nende muudatusettepanekutega võiks tegeleda reformiprotsessi enda ajal. suur tänu vabandust, ma ütlesin vist ennem kaheksa pluss kaks, ma pidasin silmas ikkagi kümmet pluss kahte, vabandust härra Kaltsin. aitäh, esimees. see on oluline teema. ja ma olen oodanud äh, kannatamatult, et saada siin sõna võtta. sest ma arvan, et see on eluliselt tähtis meie komisjoni jaoks, aga nagu te isegi ütlesite, see on äärmiselt tehniline teema ja homsel hääletusel on äh, start, et me hakkame ümber mõtlema TNT äh, programme järgmiseks aastakümneks. me peame mõtlema puhta ja vas-, mitte val-, vastuolulise teksti peale. ma arvan, et teie muudatusettepanekud on õiged, et jõuda korrektse ja järjepideva lõpptekstini ja ma ei toeta neid, mida on esitanud teised kolleegid, mida võib küll vaadelda, kui me jõuame TNT äh, revideerimiseni. nii et me peame asju kiirendama, et tekst vastu võtta esimesel lugemisel. sellega saab töö kiiremini pihta hakata, selleks et ümber programmeerida äh, äh, TEN-id, mis on pal-, väga-väga olulised. kui me läheme detailidesse siis on oluline, et meil oleks koordineeritud ja integreeritud mitmemodaalne planeerimine kui ka intermodaalne planeerimine. ja seda, see peaks arvestama ka seda, mida ütles äh, Hispaania volinik, nimelt, et öö, äh, luua Euroopa fond, nii et need üksikud projektid saaksid valmis niipea kui võimalik. aitäh, esimees, meie fraktsioon jagab teie seisukohta ja me toetame teie ettepanekuid. härra Krammer, Maigo. ma arvan, et me ei tohiks ka reaalsust ära unustada, isegi siis, kui tuleb asju hiljem üle vaadata. sellepärast ma toetan proua Tikau muudatusettepanekut, sest ainult siis on meil võimalik äh, näidata intelligentset Euroopa Liitu, kui me tõesti arvestame ka reaalsusega. veel viis, kümme aastat tagasi oli liikmesriike kolm, viis, seitse või kümme tükki vähem, nii et äh, meil tuleb lihtsalt vastavalt olukorrale alati dokumente kohandada ja praegusel hetkel tuleb vastu võtta dokument, mis puudutab kahtekümmet seitset liikmesriiki. oleks täiesti naeruväärne, kui me praegu töötame dokumendi vastu ja siis kahe aasta pärast on olukord täiesti muutunud ja ja me ei arvesta sellega, et olukord muutub, nii et kui me võtame vastu dokumente, siis tuleb arvestada sellega, et meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, sellepärast ma palun, et seda ettepanekut toetataks. teiseks, mis puudutab neid äh, magnetraudteid toona ma ei olnud küll parlamendiliige, aga ma rääkisin Willie Pitsnikuga, ta on kahjuks küll surnud. aga tema ütles mulle, et Euroopa Parlament ei ole tegelikult mitte kunagi võtnud mitte ühtegi otsust vastu, mis toetaks Transrapiidi. ja see on väga loogiline, sellepärast et meil on kakskümmend erinevat äh, signaalisüsteemi, kuus erinevat pingesüsteemi, meil on erinevad äh, rööpavahed ja nii edasi ja nüüd, kui me võtame vastu veel Transrapiidi toetamise, siis süsteemide arv suureneb veelgi ja see ei ole üldse mitte kooskõlas Euroopa vaimuga. ja see ei olnud ka Euroopa Parlamendi huvides, Willie Pitchik seda mitu korda ka toonitas ja tõi selle selgelt välja. ja öeldi, et kui sakslased soovivad seda teha, siis lasku käia, tehku seda üksi, aga sellel ei ole mitte mingit pistmist äh, Euroopa Liiduga ja Euroopa Liidu süsteemidega. nüüd aga praegune Saksa valitsus, mis toona seda projekti algatas, ei kirjuta oma koalitsioonilepingus mitte sõnagi enam Transrapiidist ja isegi Baierimaal kristlikud sotsiaaldemokraadid on Transrapiidi plaani maha matnud, nii et ma isegi ei saa aru, kuidas see kõik on siia kirja saanud, siin on lihtsalt kasutatud erinevaid nippe. me üritasime uurida, sellepärast et parlamendis ei ole ühtegi otsust vastu võetud ja me tahtsime teada, miks nüüd äkki siin on Transrapiid välja toodud ja ärgem unustage, et bürokraatia vähendamise volinik äh, on Baierimaalt pärit härra Stoiber, kes toona oli peaminister ja tema nime järgi isegi nimetati see raudtee ümber Stoiberi rapiidiks. ja nüüd on see Stoiber siin valvamas seda asja ja praegusel hetkel tundub, et ta on kaheksakümnest protsendist elanikkonnast mööda rääkinud kui siin räägitakse transrapiidist, siis tuleb see lihtsalt siit dokumendist välja võtta, sellepärast et mitte keegi ei soovi seda enam. ma arvan, et nii palju ausust ja reaalsuse taju peaksime me üles näitama ja seepärast ma palun, et jätkem asjad nii, nagu nad on, palun toetage proua Tikau ettepanekut ja ärgem unustage, et Euroopa Liidus on kakskümmend seitse liikmesriigi, keda me kõikiga esindame, mitte ainult paari üksikut riiki, kes võib-olla kunagi on ajaloos mänginud suurt rolli, aga tänapäeval enam mitte. proua Tikau, palun suur tänu, härra esimees. jah, otse loomulikult oleme me nõus sellega, et me tahame juba esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda, aga tahaksin siiski viidata sellele, et meie muudatusettepanekud, minu muudatusettepanekud number kuus ja viis viitavad ka tehnilistele vigadele ma ei ole mitte midagi sisulises mõttes muutnud. sellepärast viitaksin veel kord sellele, et mõlemad minu muudatusettepanekud on tehnilist laadi ja mis äh, on mõeldud selleks, et parandada neid vigu, mis on eelnevates versioonides. muudatusettepanek number viis kõigepealt. number viies, see on teie enda muudatusettepanek, härra esimees vabandust, muudatusettepanek number neli, seal on äh, suur osa kattumas sellega, mis on meie muudatusettepanekus number viis, välja arvatud see osa, kus räägitakse kahe tuhande kolmanda aasta liitumislepingut. aga võib-olla oleks meil võimalik ka muudatusettepanekut number neli muuta siis, kui te sellega loomulikult nõus olete, härra esimees. me võiksime muudatusettepaneku number neli ümber kirjutada selleks, et ka kahe tuhande viienda aasta liitumislepingut mainitakse, see on liitumisleping Rumeenia ja Bulgaariaga kahe tuhande kümnendal aastal. nüüd võtame me vastu Euroopa Liidu tasandil dokumenti ja keegi ei võta meid tõsiselt, kui me viitame ainult kahe tuhande kolmanda aasta liitumislepingule ja unustame ära kahe tuhande viienda aasta oma. kahe tuhande kuuenda aasta määruses on küll see liitumisleping selgelt välja toodud, aga kui me soovime tõesti võtta praegusele olukorrale vastavat dokumenti vastu, siis tuleb meil tõesti ka kõik vastavad dokumendid üles loetleda, ehk siis ka kõik liitumislepingud. ma olen veendunud, et nõukogu võtaksid, võtaks need muudatusettepanekud üle, sellepärast et see on kooskõlas terve talupojamõistusega. number kuus, muudatusettepanek number kuus, selle pealkirja võiks muuta, siin räägitakse Mustast merest. nüüd on aga muudetud ära, see Musta mere osa on jäetud alles ainult Bulgaaria ja Rumeenia. ma arvan, et nii nagu ka Läänemere või Vahemere puhul on väga tähtis, et osadel oleks ka õiged pealkirjad ja sellepärast ma arvan, et kui me vaatame kaarti viis punkti kuus, siis peaks olema siin ka õige pealkiri ja õige pealkiri on Mustmeri corectează niște erori de redactare și de aceea... Sellepärast arvan mina, et äh, need minu mõlemad muudatusettepanekud on kooskõlas terve talupoja mõistisega ja ma palun teil kolleegidel minu ettepanekuid muut-, toetada. Say... suur tänu. kõigepealt, mis puudutab muudatusettepanekut neli. kui te loete selle läbi, siis siin on üks võtmerida, kus öeldakse, et kõik liikmesriigid. niisiis, kaasatud on kõik liikmesriigid, kui see muudatusettepanek vastu võetakse. seega see mõte, et välja jäetakse Bulgaaria ja Rumeenia, see ei ole nii, sest kui siin on kirjutatud kõik liikmesriigid, siis ma ei saa äh, aru, kuidas saab veel äh, rohkem öelda, kui et kõik liikmesriigid, mida siia veel lisada saaks, see ju tähendab, et kõik liikmesriigid on kaasatud. kui tohib, jääksin ma muudatusettepanek neli juurde. Fifteen and ten is twenty five and twenty seven. viisteist pluss kümme on kakskümmend viis, mitte kakskümmend seitse. jah, Michal, aga kõik liikmesriigid tähendab kahtekümmet seitset liikmesriiki ma ei hakka nüüd ju sinuga vaidlema siin üle saali kisendades. seetõttu me olemegi selle muudatusettepaneku teinud ja me oleme õiguslikult ja muu, äh, muudestki aspektidest seda asja väga tähelepanelikult kaalunud, äh, täpselt kaalunud, et kõik oleks õige. ja siia on öelda, äh, siin on öeldud kõik liikmesriigid, millega kaasatakse ka Bulgaaria ja Rumeenia. sest nõukogus on ka Bulgaaria ja Rumeenia selle sõnastusega nõus, ma ei näe siin mingit probleemi mis puudutab muudatusettepanekut kuus Musta mere kohta. ma olen sellele vastu, sest see muudab seda geograafilist öö, äh, lähenemist öö, äh, Bulgaarialt ja Rumeenialt minnakse üle Mustale merele, mis, Musta mere piirkond on palju suurem kui Bulgaaria ja Rumeenia. ma ei ole vastu sellele, et vaadatakse üle äh, TEN-ide suunised ja tullakse välja siis uue nimetusega. ma ei ole öö, sellele vastu, et äh, reformi käigus võetakse välja transrapiid. mul on selle kohta jah, oma tugev arvamus, aga asi on selles, et sellega ei peaks tegelema siin raportis, vaid järgmises raportis, millega tegelikult vaadatakse üle öö, äh, TEN-ide äh, küsimus, transpordivõrgustike küsimus Te ütlesite, et sellel ei ole midagi tegemist äh, Euroopa või transpordiga, ma olen nõus sellega, aga ma lisaksin siia ka, et sellel ei ole midagi pistmist selle raportiga siin. seetõttu ma üritan tõesti selle ühtse liini juurde jääda. nüüd, mis puudutab selle muudatusettepanekut neli ja et lisaksi, lisaksime siia me ka kuupäeva kaks tuhat viis, ma olen selleks valmis äh, muudat-, suulise muudatusettepanekuga Äh, kui mulle öeldakse, et äh, esiteks, et see on äh, õiguspärane, sest õiguslikult poolt on meil olnud probleeme ja teiseks, kui nõukogu on sellega nõus. ma olen siia valmis lisada, lisama kaks tuhat viis ja kaks tuhat kümme, aga see asi tuleb kõigepealt välja selgitada, need probleemid tuleb kõigepealt välja selgitada enne hääletust. kui selgub, et kõik on korras, siis ma olen valmis selle muudatus, suulise muudatusettepaneku tegema kui on probleeme, pean ma jääma oma algse muudatusettepaneku juurde. Eva, palun. see on kõigest lühike küsimus, kas see ei puuduta ka Bulgaaria, Rumeenia ja Musta mere muudatusettepanekut, sellepärast et tegelikult see sõnastus selle all on mõeldud liikmesriike, ma saan aru, et õigem oleks rääkida Mustast merest, kuid meie jaoks on tähtis ka see, millised riigid vastutavad ja on pädevad nende küsimuste alal ja nendeks riikideks on Bulgaaria ja Rumeenia ja mitte Mustmeri, nii et seepärast mina arvan, et me võiksime siiski riigid sinna jätta pealkirjadena. mul, mulle meeldiks, kui kõik jääb nii, nagu on, sellepärast et kahe tuhande viienda aasta kohta ei ole meil ju ka mingit kindlat otsust vastu võetud. jah siin see probleem seisnebki, miks ma soovisin seda õiguslikku juurdlust läbi viia. mis puudutab Bulgaaria, Rumeenia ja Musta mere küsimust, siis ma olen sellele vastu. ma mõistan teid, aga see muudaks algse, algset äh, transpordivõrgustike dokumenti. kas see on õige või vale, see ei puutu praegu asjasse. järgmise raporti ajal võib seda kõike muuta, äh, kui me tegeleme ülevaatusega ma mõistan teie probleemi, aga tegemist on tehnilise raportiga. aga kõigepealt tuleb vastu võtta see tehniline raport, siis tegeleme me võrgustike ülevaatamisega ja koostame uue raporti, kus te võite oma muudatusettepanekuid esin-, e-, esitada. seega jääksime selle juurde, mis meil praegu on, ma kontrollin seda kahe tuhande viienda aasta asja ma kahtlustan, et see võib-olla ei tohiks läbi minna, aga ma kontrollin. ma olen üsna kindel, et meile öeldakse, et nagu te öö, no juba ütlesite, et kahe tuhande viiendast aastast nõukogu otsust ei ole, Silvia. Well, I, mm, I understand, I, you know I have got a lot of sympathy jah, ma mõistan teid väga hästi, aga me peame jääma nende tehniliste äh, üksikasjade juurde siin raportis. Silvia. Um, suur tänu, Brian. pealkiri Mustmeri. tahaksin veel kord korrata, et kui te vaatate Vahemere kaarti, siis näete, et mitte kõik Vahemereäärsed riigid ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, sama kehtib ka Musta mere kohta seal on riike, mis äh, kuuluvad Euroopa Liitu, teised aga mitte, sellepärast ma arvan, et äh, on meil punkti kuue puhul äh, tegemist probleemiga ja see viga tuleks va-, parandada ja ma ei saa aru, miks te ei soovi seda teha, aga olgu, seda võib ka hiljem teha. teiseks, liitumisleping kahe tuhande viiendast aastast. minu arvates on tegemist põhimõttega. nimelt, et kõiki liitumislepinguid tuleb mainida. ja kui kaarte muudetakse, siis tuleb seda asja kontrollida. me peaksime alati mainima ka viimaseid liitunud liikmesriike, minu arvates ei ole siin tegemist äh, juriidilise küsimusega, siin ei ole mingit probleemi liitumislepinguga aastast kaks tuhat viis, meil lihtsalt tuleb kajastada reaalset elu. Need on kaks viimast riiki, mis on liitunud Euroopa Liiduga. On... ma vastasin kaks tuhat kuni kaks tuhat viis küsimusele ära, kas me nimetame Vahemereks see on praeguses raportis, seda ma võin seal muuta. see, et siin on Mustmeri sees ja Bulgaaria ja Rumeenia, seda ma muuta ei saa. seda muudetakse revisjon äh,, revideeritud versioonis. ma peatan, pean toetama selle põhjal, mis siin on olemas, mitte hakata muutma nimesid. sellepärast, et see on tehe-, siin on tehnilise raportiga tegemist et asju õigesti paika saada, nii et me saame edasi liikuda. aga ma ei tea, kas komisjon tahab midagi öelda siin, aidata mind, mind kautsjoni vastu välja lunastada, aga ma tahan siin meeleheitlikult selgeks teha, see ei ole TENSi guidelines'i revisjon, see on tehniline dokument selleks, et me saaksime TENi eh, juhiseid revideerima hakata, komisjon ma ei suuda olla veenvam kui teie, aga võib-olla võin seda presenteerida natuke erinevalt neljanda muudatusettepaneku kohta. põhjendus punkt kakskümmend, mida ta teeb, see ei ütle, et meil on viisteist või kakskümmend viis või kakskümmend seitse kaarti. põhjendus punkt kakskümmend ütleb, et meil on uue liikmes äh,, et meil on nüüd kõik liikmesmaade kaardid seal ja siis viidatakse äh, kahe tuhande kolmanda aasta ühinemisaktis olevat liikmesmaadele äh, ja kogu põhjendus on kahe tuhande kolmanda aasta li, eh, liitumis või ühinemisakti vigade parandamine. meil ei olnud tol ajal korrektseid eh, kaarte Bulgaaria ja Rumeenia kohta, mis on kahe tuhande kuuenda aasta dokumendist. küsimus ei ole TNT eh, poliitikas või guideline'ides, vaid protsessis ja seetõttu poliitiliselt ei ole esimene lugemine võib-olla rahuldav, aga õiguslikult ja praktiliselt on ta täiesti rahuldav. mis puudutab ülejäänud kahte muudatusettepanekut, ma olen nõus sellega, et me peaksime kõiki sisulisi küsimusi TNT äh, ülevaatamise või revisjoni käigus, me räägime nüüd äh, praegusel hetkel metoodikatest, mitte kaartidest, peame konsultatsioone ja dokument selle kohta peaks tulema välja kevadel ja seda arutatakse parlamendis, nii et meil on piisavalt võimalusi kahe tuhande kümnenda aasta jooksul harida, arutada selle sisu, aitäh. okei okay,, I think aitäh, lõpetan diskussiooni siin, sellepärast et inimesed on teinud oma otsuse, teinud üht või teistmoodi. Te olete saanud minu nõus äh,, nõuande ja selle kas võtate vastu või lükkate tagasi homme hääletusel ja ma olen selgitanud ka ära põhjused, miks me nii oleme käitunud, ehk kui te tõesti tahate sõna võtta, ma luban, sest ma tean, et see teie jaoks on see asi väga tähtis, aga palun tehke lühidalt. kui ma sain aru siis komisjoni seisukohast on äh, tähtsusetu, et kahe tuhande viienda aasta ühinemisakti siin mainitakse. aga see tähendab, et siin ei ole, teil ei ole õige õigusakti vastu midagi, et põhimõtteliselt ma tahaksin, et see tuleks siia sisse, sest on oluline mainida kõiki viimaseid äh, ühinemisakte, aitäh okay.. That... point öeldud, probleem ei olnud kaks tuhat viis me äh, muudame probleemi, mis oli kahe tuhande kolmandal aastal, hea küll, aitäh. selle üle hääletame homme, ärgem unustagem siis. ja järgmine punkt päevakorras on härra Künsi raport Balti äh, mere kohta, vabandan, me oleme hilinenud jälle. kui te suudaksite viieteist minutiga hakkama saada, siis oleks väga tore. aitäh, Transportausschuss mit meie transpordikomisjon Läänemere strateegia puhul saab nõu anda ja raportit koostab siin Regionaalpoliitika komisjon ja sellepärast pidin mina tegema teatud märkmeid ja märkusi transpordikomisjonilt. ma töötasin välja kümme punkti, millega öeldakse, et transporditeed on väga tähtsad, nad äh, aitavad elu edasi arendada ja sellepärast tuleb transporditeid arendada ja alati tuleb arvestada kõiki transpordiliike. kuid me ei peaks mitte ainult Euroopa transpordivõrgustikele keskenduma, vaid arvestama ka oma naabritega, sinna hulka kuulub ka Vene Föderatsioon, samamoodi nagu ka Norra. nii et ähm, meil tuleb vaadata üldist olukorda äh, Läänemere ümber ja me peaksime arvestama teiste transpordivõrgustikega Läänemere ümber. ja veel, praegu olemasolev infrastruktuur, olgu tegemist äh, maantee, raudtee või ka siseveekogude transpordiga, seda infrastruktuuri tuleb välja arendada, seda rääkisin ka variraportööridega ja ka nemad olid nõus, et tegemist on väga tähtsa küsimusega. me jõudsime kokkuleppele ka selles osas, et on väga tähtis, et need suured äh, transporditeljed nagu teen üks Palermost Berliini, et seda arendatakse edasi Läänemereni, samamoodi nagu ka TEN kakskümmend üks, mis on meremagistraal, samamoodi nagu ka äh, Rail Baltica Rail Baltica puhul on tegemist raudteeprojektiga ja TNT kakskümmend üks on siis meremagistraalide projekt. peale selle ei tohi me ära unustada veel ka siseveekogude transporti ja mõeldud on siin just neid äh, mereteesid, mis tulevad Läänemere lõuna poolelt äh, põhja poole ja siin tuleb jällegi arvestada ka keskkonna aspektiga ja mõelda sellele, et Äh, siseveekogude transporditeed on odavamad ja keskkonnasäästlikumad. otse loomulikult Läänemere strateegia puhul äh, tuli meil arvestada ka komisjoni tegevuskavaga, ehk siis, et meil on vaja lühi, lühi, lühikesi transporditeid, aga me peaksime arvestama ka sellega, et kütuse kulud ei läheks nii suureks, et mõju on hoopis vastupidine, nimelt et meretransport öö, muutub nii kalliks, et öö, transport läheb tagasi maanteedele. nii et seal peaksime olema väga ettevaatlikud. siis väga tähtsat rolli mängib ka julgeolek, meie jaoks on väga tähtis, et mõeldes turismipoliitikale, tegevuskavas äh, pööratakse eriti tähelepanu ka sellele, et arvestataks ka meretranspordi kõrget sagedust, et kas võib-olla oleks võimalik meil panna ka statsionaarseid radareid püsti selleks, et äh, kontrollida mereliiklust või et oleks meil rohkem lootse kasutada aga on väga tähtis, et ähm, sellele probleemile pööratakse tähelepanu. ja olengi põhimõtteliselt jõudnud sellesse valdkonda, mis puudutab ka meie transpordi nimelt turism, teine Läänemere turismikonverents, turismifoorum vaatas veel kord seda turusegmenti ja tõi selle turusegmendi eelised välja ja tõi välja ka selle, et on tähtis juurdepääs erinevatele regioonidele. ja juurdepääs regioonidele on tähtis ka nendel, kes soovivad teha äh, lühiajalisi puhkusi ja me teame, et Läänemere piirkond on väga atraktiivne piirkond selleks, peale selle ka ähm, veesport peaks mängima väga suurt rolli siinjuures. Need on need eesmärgid, mida meie transpordipoliitikutena oleme sõnastanud ja millest me kinni peame nimelt, et Läänemere regioon majandusregioonina peab olema paremini juurdepääsetav selleks, et tagada kõrgem majanduslik areng. see on meie eesmärk, millele oleme pühendunud. Ja, herr präsident herr kuhn äh, meine kolleginnen und kollegen! härra esimees kallid kolleegid! meie variraportöör on Leedu ja Brüsseli vahel kuskil teel siiapoole. aga ta palus minul öelda, et äh, härra Kuunil on õigus, jätan temaga nõus, lihtsalt üks punkt, mida tuleks lisada, nimelt punktid viis ja kuus. Te ise ka ütlesite juba, et meil tuleb mõelda heitmete kont-, kontrollile, eriti selles osas, mis puudutab väävli heitmeid ja et seda tuleb täpsemalt vaadata, sellepärast et siin on siiski veel suuri kahtlusi, kas meil on äh, võimalik ära hoida see, et kaup läheb tagasi maanteedele, mitte Jäämerele. Merci, monsieur Fleckenstein. Monsieur Van Dalen, vous avez la parole. härra Van Dalen suur tänu, härra esimees. meie kolleeg, kes selle küsimusega kõige paremini kursis on, pole ka kohal. eeldad, eeldada võib, et ta teeb paar muudatusettepanekut, aga igatahes suur tänu härra Kuunile nende kümne punkti eest, mis on, toovad välja kõige tähtsamad aspektid siin igatahes sooviksime me pöörata rohkem tähelepanu äh, Balti riikide äh, olukorrale Venemaaga suhetes, näiteks äh, piiriküsimused, piiri ületamine võib olla väga keeruline ja aeganõudev. samuti ohustab ohustavad probleemid Venemaaga turvalisust ja Balti riikide majandusarengut. Teil on täiesti õigus ka selles osas, et äh, üle-euroopaliste võrgustike osas on ka Balti riikide olukord natukene kehv ja loodetavasti minu kolleeg äh, teeb vastavad muudatusettepanekud. võib-olla pidaksite, peaksite neid aspekte natukene rohkem silmas suur tänu, härra Van Damel, härra Kramer. suur tänu, ka mina tahtsin raporti eest tänada ja keskenduda põhilisele. üldiselt oleme me tavaliselt nõus, aga kui vaadata täpselt, siis tekib erimeelsusi. jah, kui me vaatame Berliinis teed Läänemere rannikule, siis ollakse sellega nõus, aga kui te loete ajalehti, siis näete, et äh, raudtee jaoks ei ole tegemist äh, atraktiivse projektiga, nii et äh, siis seda projekti siiski edasi ei arendata. nii et ähm, alati ei saa lähtuda mitte ainult kilomeetrite arvust, kui me räägime atraktiivsest. räägime ka skanda-, Skandinaavia riikidest, Fehmarni raudteesild näiteks S sealt on võimalik Hamburgi jõuda, kuid tegemist on pudelikaelaga ja samamoodi ka äh, Wismari ja Rostoki vahel, ka seal on probleeme. peale selle on unustatud, kuidas äh, omavahel veel ka Taanit ja Saksamaad siduda ja peale selle Fehmarni ähm, raudteesilla puhul pole mitte keegi veel kindel, kuidas seda Saksamaa üldise raudteevõrgustikuga hiljem ühendada, nii et me praegusel hetkel ehitame küll silda, aga me ei tea, kas tegemist on sillaga, mis jääbki lihtsalt sinna seisma, ilma et ta oleks millegi muuga seotud. nii et me peaksime siiski vaatama ka alati taustsüsteemi ja nii et äh, meil tuleks praegusel hetkel siiski mõelda, miks äh, ehitatakse Feemarni sild, aga samal ajal äh, Rostock ja Wismar on ära unustatud. meil on samamoodi ka Balti riikidega probleemi. siin leedukad ütlevad, et nemad ehitavad seda, mida Nemad ehitaksid, aga poolakad ei taha, lätlased ütlevad, et meie ehitaks, aga leedukad ei taha ja eestlased ütlevad, et meie ehitaks, aga lätlased ei taha ja olukord on tõesti piinlikuks juhtunud. praegusel hetkel on nüüd pandud rööpmevahe paika, aga mis puudutab nüüd äh, äärealasid, siis on täiesti selge, et äh, Üpsilon telg äh, Hannoveri, Hamburgi ja Berliini vahel. jah, seal me tõesti saame liiklust kiirendada, aga kui meil ei ole Äh, siiski vahepunkte välja ehitatud, siis ei ole võimalik midagi saavutada, nii et meil tuleb sellel nii-öelda Y-teljel siiski ähm, välja töötada ka vahepunktid, enne kui midagi saab äh, käima lükata. ja põhimõtteliselt on väga tähtis, et ähm, meil oleks võimalik äärealad äh, siduda muu maailmaga võimalikult keskkonnasäästlikult. suur tänu, härra Kraamer! mulle tundub, et komisjoni esindajat ei ole ja rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole selle raporti kohta. või siiski? Werner Kuhn saab veel lõpetuseks sõna, palun Erstens danke ich den Kollegen für die Unterstützung. Suur tänu kolleegidele. Gerade dieser Makroregion äh, der Ostsee. Äh, Läänemere regioon on tõesti päevakajaline punkt äh, ja väga hea, et äh, siin sõnavõtja härra Fleckenstein tõesti mainis küsimust, mida tuleb veel arutada, eriti selles osas, mis puudutab meretranspordi konkurentsivõimet nii Läänemerel kui ka väljaspool Läänemerd. härra von Dahlen Läänemeri on kohe kindlasti üks nendest piirkondadest, mis meretranspordi osas on siiski eraldatud, kuid ärge unustagem, et siiski ka väga paljud äh, mereteed saavad sealt alguse, näiteks äh, Aida äh, suured laevad alustavad sealt oma kruiisireise peale selle Rostokist ähm, väga paljud äh, naftatankerid alustavad oma tööd, äh, reisi, nii et need on siiski sadamad, millega tuleb ka tulevikus arvestada ja härra Kramer, ma arvan, et me jõuame kokkuleppele, kui me räägime üle-euroopaliste transpordivõrgustike laiendamisest äh, Ida-Euroopasse jah, ma ei saa siin raportis üksikasjalikumaks minna, sellepärast, et meie oleme ainult nõuandev komisjon ja Regionaalpoliitika Komisjon on vastutav selle raporti eest. kuid need punktid tuleb lihtsalt üles loetleda ja me peaksime jälgima ka edaspidi, et need siis ka raportis kajastamise edas-, leiaksid selleks, et meil oleks võimalik hiljem rääkida korralikust kontseptsioonist. peale selle ärgem unustagem, et tegemist on ka väga tähtsa turismipiirkonnaga ja tänan kõiki nende märkuste ja koostöö eest. Oui mis, mis kusu, un momento, mis on distratto. jah, palun. vabandust. mu tähelepanu natukene hajus, ma ei pannud täpselt tähele, mis te ütlesite, aga äh, kui raportöör rääkis siin koridoridest, millega ühendatakse ka Balti riigid, siis number kakskümmend kolm, mis läheb Viinist Gdanskisse, on väga oluline see on siis see Vahemere-Läänemere koridor. ja sellise järelduse tegi ka raportöör. Bien, alors voilà pour ce, ce rapport, alors je vous donne le tore. nii palju siis sellest päevakorrapunktist. nüüd ajakava. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg teine märts. Neid arutatakse kahekümne teisel märtsil hääletatakse kahekümne kolmandal märtsil siin komisjonis. ja lõpphääletus toimub kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal aprillil juhtivkomisjonis. Läheme edasi oma päevakorraga. komisjoni eelarve täitmise heakskiitmine Äh, proua Jaala Sendrit, raportööri ei ole veel kohal, meil on siin päris palju tühje kohti, seega härra Kraamer, teie koostasite muudatusettepanekud, kas teil on midagi öelda komisjoni eelarve täitmise kohta, sest raportööri ei ole veel kohal? härra Kra-, härra Kraamer, te tegite muudatusettepaneku, kas teil on mingeid spetsiifilisi kommentaare, ei? teisi muudatusettepanekuid pole esitatud. selle punkti üle hääletame hiljem. nüüd öö, täidesaatvate ametite eelarvete täitmise kinnitamine. kas teil on nende kohta kommentaare? kõigepealt Meresõiduohutusamet, jah, palun. Uh, yes. Uh... Vous intervenez globalement sur la décharge kas te räägite üldisemalt uh, eelarvete heakskiitmisest, selge. Sorry <laughs> I think a lot of us have had trouble with the flights today, so it's been a bit mul oli ka täna natukene probleeme lennukiga siia reisimisel, nii et segadust oli palju. mina olen eelarve kinnitamisega tegelenud EMSA, ISA, IRA ja CESA puhul ning terve rida muudatusettepanekuid esitati selle kohta. EMSA puhul äh, proua Sender on teinud muudatusettepanekuid ja keskendunud sellele, et agentuuris oleksid selgemad plaanid tehtud ja et ka strateegia oleks kindlamalt, selgemalt välja töötatud. lennuohutusameti, lennundusameti puhul on terve rida muudatusettepanekuid. mõned uued tegin ka ise. ja on täiesti selge, et seal on toimunud väga palju muudatusi ja on väga raske planeerida personaliküsimusi. on äh, rida küsimusi ka EASA puhul selles osas, mis puudutab üleüldiselt selle eh, agentuuri ülesehitust ja on välja kokku kutsutud institutsioonide vaheline töögrupp, nii et komisjon, parlament ja nõukogu peaksid eh, üle vaatama selle töö ja see töögrupp on alustanud selle küsimuse arutamist. proua Senderil on sarnane muudatusettepanek, eh, mis puudutab eh, prognoose ja analüüse ja ka üksikasjalikku kavandamistööd ja ma toetan neid muudatusettepanekuid. ja siin Mantas Balšitis on samamoodi teinud üleskutse eesmärgid äh, paremini sõnastada ja ma toetan seda ja see on punkti number viis all kirjas. siis äh, Raudteeagentuur. härra Jüriki on teinud kaks muudatusettepanekut. no isiklikult neid ei toeta, sellepärast et äh, minu arvates kaks äh, kohta, kus äh, agentuuri tööruumid asuvad, on tähtsad ma saan aru, et muudatusettepanekus number üks üritate te siiski kompromissi leida ja te tunnistate, et see toob endaga kaasa suuremaid kulusid. ja siis muudatusettepanek number üks Seesari puhul, sellega on teinud Sigmantas Baltitis ja ma sain teada, et see olevat tagasi võetud, nii et ähm, selle üle me ei hääleta. Need oleksid minu kommentaarid muudatusettepanekute kohta. andsin ülevaate ja ma arvan, et probleeme ei tohiks siin olla. aitäh! Madame Foster a demandé la parole. proua Foster. suur tänu. paar märkust. jällegi suur tänu proua Jensenile vägagi üksikasjaliku kokkuvõtte eest nende eelarvete osas. ma ei hakkaks kordama oma esialgseid kommentaare eelmisest korrast igatahes tahaksin ma tänada komisjoni esimeest selle eest, et ta kutsus siia Patrick Key. Äh, Caesari osas äh, äh, toimusid väga toredad arutelud meil siis, sest me räägime siin ju tohututest rahasummadest. samuti on probleeme EASA-ga härra proua Jensen juba ütles, et suurem osa mu-, muudatusettepanekuid on siin juba väga, tõesti väga head ja Seesari muudatusettepanek on tagasi võetud aga mõte on siin selles, et me ei soovi äh, äh, eelarveid äh, liht-, eelarvete täit-, täitmist lihtsalt heaks kiita. proua Jensen juba näitas, et siin on fundamentaalseid probleeme näiteks IASA-ga, aga teatud määral ka Caesariga. nüüd on küll öö, olukord natukene öö, selgem, sest Patrick Key, kes on väga võimekas inimene, võttis Caesari juhtimise üle aga me unustame sageli, et tööstus matab päris suuri rahasummasid Seesarisse. Äh, seega asi ei ole ainult selles, milliseid rahasid eraldab Euroopa Liit. ja nüüd, kui me võtame EASA, siis see moodustab kaks kolmandikku äh, ja kaks kolmandikku selle rahastamisest tuleb tööstuselt vahest, äh, härra esimees, lõpetaksite te selle kombe, et siin inimesed lihtsalt jutlevad koosolekusaalis? One... suur tänu. me peame loomulikult arutama selle üle, mida Euroopa Liit eraldab agentuurile, aga nagu öeldud, EASA-le eraldatavatest rahadest kaks kolmandikku tuleb tööstuselt. tööstus loob töökohti, äh, seega proua Jenseni poolt välja toodud puudused ei olegi nii lihtsad. loomulikult ühelt poolt soovime me eelarve täitmise heaks kiita ja asjaga edasi minna ja mõningad muud äh, muudatusettepanekud on vägagi südantsoojendavad, aga meil on tarvis mingisugust kinnitust, et astutakse vajalikke samme nende fundamentaalsete probleemide lahendamiseks, kui me vaatame, kui suurte rahasummadega meil siin tegemist on niisiis kokkuvõtteks, eriti Jaassa puhul, suur tänu ka teie vastuse eest, et me palusime Jaassa esindajad siia, sest probleeme on mitmeid ja meil on tarvis neid arutada. Te vastasite väga lahkelt, et jah, kõik koordinaatorid, kui kõik koordinaatorid on nõus, loodetavasti nad seda ka on, siis kutsume me kellegi Jassast siia. sellega tuleb loomulikult tegeleda, aga samas jah, me täname proua Jensenit äh, suure töö eest, aga me, meil on tõesti kahtlus siin, et kas me siis kinnitame eelarvete täitmise, äh, kõiki, võttes arvesse kõiki neid küsimärke, sest meil on tarvis mingisugust kinnitust, et äh, astutakse konkreetseid samme. võib-olla komisjon saab selle kinnituse meile anda, võib-olla agentuurid ise, aga keegi peab meie juurde tulema ja rääkima meile, et sellest, et astutakse kindlaid konkreetseid samme, lahendamaks need probleemid, eriti Jaasa, aga ka Seesariga. suur tänu. suur tänu, härra Bradburn uh,. Um, well, mis... suur tänu. proua Foster oli väga diplomaatiline oma kommentaarides. mina vististi nii diplomaatiline ei ole, sest mul saab järjest rohkem kõrini Jaasast. sest kõigepealt minu arvates ei öö, ole ta neid rahasummasid absoluutselt väärt ja juba toodi välja selle agentuuri puudujäägid. ja peale selle on mul järjest rohkem kõrini selle agentuuri lähenemisest oma tööle, kes soo-, ta soovib lihtsalt järjest rohkem reguleerida. näiteks nüüd tundub olevat öö, Äh, näiteks äh, nüüd äh, hakkab EASA norima ja reegleid kehtestama langevarjurite ühendusele, kuigi tegemist on lihtsalt hobiga. ja seda valdkonda on üsna edukalt senini ene, ene, ise, enese reguleeritud. ma võiksin siin jätkata, aga ma arvan, et ma muutun natukene liiga vihaseks seega on viimane aeg, kui hakataks kontrollima seda agentuuri ja et me viiksime läbi ametliku juurdluse selle ameti eh, tegemistesse siin parlamendis. suur tänu. suur tänu, härra Bradburn. komisjoni esindajat ei ole, aga proua Ajala Sender on jõudnud kohale. kui ma jah, tegemist on äh, sinu raportiga, aga vahest esimesena saab sõna aseesimees. kui ma tutvustasin oma raporteid, siis ütlesin ma, et Lillis mingisugust kontorit kui sellist ei ole, lihtsalt on äh, vastuvõtupunkt selle raudteeameti puhul kaks asukohta on lihtsalt selleks, et vähendada kulusid. seeläbi saavad eksperdid seal punktis kohtuda ja nad ei pea minema peakorterisse. me teame, et pool kuludest läks äh, ehitamisele. ja seetõttu ma tegingi selle muudatusettepaneku. sest äh, selle agentuuri äh, ülalpidamiskulud, äh, halduskulud on ruutmeetri, ruutmeetreid arvesse võttes palju väiksemad kui mõnedel teistel agentuuridel, sest toetust pakuvad pakkusid kontorite ehitamisele nii kohalikud omavalitsused kui ka riik loomulikult ei muuda see teie muudatusettepanekut, aga tõsi on see, et raudteetranspordis on väga keeruline leida eksperte. sest eksperte on väga vähe ja väga vähesed noored inimesed hakkavad raudteeekspertideks. peale selle öö, siseriiklikud äh, ametid ei soovi äh, ka lähetada oma eksperte. seega inimesi on vähe. Äh, proua Ajalasender, võib-olla räägite ainult enda raportist siis? estaba el secretario de Estado en la parte de control presupuestario, que era hoy el secretario jah, Brian, aitäh, ma väga vabandan selle pärast, et ma olin eelarve kontrolli komisjonis, sellepärast et pidin tegema ettekande seal ja seetõttu jäin natukene hiljaks, seetõttu. kõigepealt siis äh, transpordiheitmed, kaks muudatusettepanekut härra Kreemerit, mõlemad tunduvad olevat täiesti vastuvõetavad mulle, sest see on asi, mida ta juba varem palus ja ma olen sellega täiesti nõus. teine nõuab et peab selgitama reisijatele, millised õigused neil on olemas, ehk põhimõtteliselt olen nõus mõlemaga neist. ehk kui kõik teised on minu muudatusettepanekutega nõus, kus ma püüdsin sisse tuua turismielemendid natuke konkreetsemalt sisse. nii et see muutub äh, nähtavamaks, nii et oleme, siis oleme kõik kõigega nõus. mis puudutab proua Jenseni raportit või raporteid ja ma tõesti tänan teda selle suure töö eest. et ta töötas läbi kõigi nende oluliste asutuste eelarved. kõik, kõigepealt, mis puudutab EMSA-t, tahaksin äh, rääkida kahest muudatusest kõigepealt, sest me, on vaja, et me tegeleme EMSA-ga juba tükk aega. oleme sellest palju rääkinud ja EMSA on tunnistanud et parlamendil oli täitsa asjalikke kommentaare, mis puudutab nende tegevust ja kulusid. aga nüüd on meil mulje, et on endiselt mõned tühimikud nende töö suhtes, eriti mis puudutab nende eraldiste kasutamist niisiis tähendab see, et nende eelarve osa ei ole väga selge ja meie tahaksime siia tuua need muudatusettepanekud selleks, et nõuda EMSA-lt enamalt, enamat, nii et nad selle lahti seletaksid. mis puudutab Euroopa Lennundusohutusametit, EASA-t, esitasin paar muudatusettepanekut nõudes detailsemaid plaane, sest komisjon on edastanud meile sõnumi, et neil on vaja rohkem üksikasju. niisiis, tahtsin siin paluda ühte selgitust. milline on institutsioonide vahelise rühma mandaat, sellepärast et tal on võimalus kontrollida protseduure kas te sooviksite seda tugevdada, proua Jensen? ma oletan, et nii on, aga te kindlasti ei taha te seda lükata kogu raamidest väljapoole. ja kõik, mida fraktsioon saab teha või, või rühm saab teha, on tugevdada seda kontrolle, mis on juba praegu paigas. järgmine punkt, mida juba sõlgitas härra Aik-, Aike, kahe äh, töökoha suhtes, äh, mida kasutab raudteeagentuur, me teame, et äh, riigid teevad jõulisi pingutusi selleks, et parandada selle agentuuri tööd põhitegevusaladel. ja me tahaksime ka siin näha vaadata pigem siin konkreetseid probleeme, sest Raudteeagentuur võtab rohkem ja rohkem inimesi tööle, praegusel hetkel nende inimeste leidmine on keeruline ja tahaksime selle kohta konkreetsemat informatsiooni sest meie arvates pole probleem mitte selles, kuidas raudteeagentuur töötab, vaid pigem olukord on probleem. härra Bradburn, mitte proua Force. aitäh. kõigepealt olen väga nõus proua Forsteri ja teistega, et loomulikult on hea mõte et see komisjon saaks kokku agentuuriga, agentuuridega ka, eriti IASA-ga, eriti, et vaadata üle, mille, millised on nende arvates probleemid, millised on meie arvates tulevikuprobleemid. institutsioonide vahelises rühmas te küsisite, milles asi on. see tuleneb tõsiasjast, et iga enam asutusi luuakse enam asutusi, regulatiivseid asutusi, mõned nendest võivad asendada mingisugust administratsiooni või valitsust või haldusasutust ja see kõik tuleb väljaspool äh, adminkulude eelarvet, nii et parlamendis on selline tunne, et nad varastavad meie raha operatiivkuludeks selleks, et tegeleda administratiivsega, see loomulikult, administratiivtööga. aga see ei ole loomulikult täielik teema, küll aga teema, millest on räägitud. parlament on teinud kokkuleppe nõukogu ja komisjoniga, et mil iganes tuuakse uus asutus, on olemas protseduur, kuidas seda teha, nii, et teostataks ka mõjuanalüüs et uuritakse täielikult, millised on äh, selle sammu kulud ja saadav kasu. ja minu meelest kaks aastat tagasi tuli komisjon välja kogu süsteemi ähm, analüüsiga, kus öeldi, et meil on vaja uut ülevaadet ja võib-olla ka uut institutsioonide vahelist kokkulepet selle kohta. nagu on öeldud selles institutsioonide vahelises töörühmas. meil on vaja alles vaadata, millised volinikud siia kuuluvad. aga enne valimisi koosnes see eelarvevolinikust, kontrolli äh, volinikust, härra Kaasast ja proua Grebauskast, oli kolm äh,, kolm MEP-i ja inimesed ka nõukogust. nüüd on määratud on määratud liikmed kuuest suuremast fraktsioonist, mina ise ka, nii et ma olen selles institutsioonide vahelises töörühmas. siin tehakse väga palju uuringuid selle kohta, kuidas kogu äh, asutuste süsteem areneb, milliseid ühiseid probleeme me näeme, millised võiksid olla siin lahendused. ja siin pole asi mitte selles, et me peaksime asendama selle komisjoni või Kokopüü või eelarvekomisjoni või ükskõik mille muu. see on pigem ühe, üks katse vaadata või ühe korraga vaadata need asjad kõik läbi ja jõuda uut, uue institutsioonide vahelise lepinguni, aga minu arvates on väga huvitav jõuda asja sisuni sellises kontekstis, aga loomulikult ka see, et tekib võimalus teha fundamentaalsem remont. on palju probleeme, mis on äh, ametitele üldised, nagu näiteks äh, regulatsioonid ähm, personali kohta, mis võib-olla ei ole tehtud neid äh, asutusi silmas pidades, finantsregulatsioon võib te tekitada mõnikord probleeme. mäletan ühte asutust, kes ütles, et on võimatu Eh, et keegi vastaks pakkumisele, millega soovitakse osta kolmkümmend mobiiltelefoni. mõnikord on väga suuri probleeme, arvestades, millised on esitatud nõudmised Euroopa institutsioonidele. on ka fundamentaalsemaid probleeme, neil on tavaliselt juhatus, mis koosneb eh, kõikide liikmesmaade esindajatest ja komisjonil on loomulikult roll, aga kes lõppude lõpuks vastutab? mäletan küsisin tollaselt trans-, transpordivolinikult härra Barrolt ähm, ühe asja kohta, mis puudutas teatud lennukeid, see Dash äh, kaheksa, kus olid teatud probleemid Austria ja Taani äh, ei lubanud neil lennata, EASA seda aga lubas ja küsisin komisjonilt, mis siis nüüd toimub. EASA ja kes küll sõnas tunnistavad, et või, või toetavad Bombardieri või eksivad riiklikud lennundus, lennundusohutusametid. ja tema vastas äh, mulle, et, et neil oli tohutuid probleeme ja, ja me avastasime, et neil oli tohutuid probleeme vastata mulle ja teistele. ja ma nägin tema suhtumisest, et talle üldse ei meeldinud see, kuidas selle asjaga tegeldi, sest tema on see inimene, kes saab ähm, süü oma kaela, aga väga palju ta ära teha ei saa, ta ei saa minna ja öelda, et jah, ma lasen tegevdirektori lahti või midagi niisugust, et me peame seda asja uurima, kellel on lõplik vastutus. ja ma arvan, et selles kontekstis sellega tegelemine on ülioluline. aga sellega on vaja tegeleda ka laiemas kontekstis ja ma kardan, et see on jätkuv teema, millega peame tegelema ikka ja jälle. toetan muudatusettepanekuid, äh, mis te esitasite ja vaatan uuesti härra Rekie äh, muudatust, mis puudutab äh, personalikoormust raudteeagentuuri ja püüan seda, sellesse suhtuda positiivselt, ma tean, et tõepoolest on väga raske leida personali raudtees sest tegelikult meil ei ole Euroopa äh, raudteeeksperte, meil on riiklikud raudteeeksperdid olemas, aitäh. härra Kuni, kas tahtsite lühidalt sõna võtta? kui saate lühidalt teha, mul oleks väga hea meel. Äh, meie kolleeg äh, Idala ei saanud täna siia kohale tulnud, kuid me teame, millised on probleemid transpordiga. tahtsin agentuuride kohta ainult nii palju öelda, et ma olen raportööri proua Jenseniga äh, nõus Euroopa Raudteeagentuuri osas. kolleeg Keie tegi ka väga häid ettepanekuid, neid me toetame kindlasti. mis puudutab komisjoni ja analüüsi, mul oleks palve, kas meil oleks võimalik äh,, proua Jalla Sender, kas meil oleks võimalik muudatusettepanek äh, kahe puhul, lõige üheksa äh, aa, kas me saaksime seal eraldi hääletust paluda? esimene osa oleks äh, kuni turismivaldkonnani ehk siis Field of Tourism ja siis teine osa, mis algab sõnadega Welcomes the new ja nii edasi. kas meil oleks võimalik see kaheks jagada? härra Küün, teie võite alati paluda osade kaupa hääletust, niikaua kui te annate meile piisavalt varakult teada, et te soovite seda, saate te ka äh, osade kaupa hääletas. nii et ei pea küsima proua Ajalalt äh, seda. muidugi oleks tore, kui ta sellega nõus on ja te võite küsida, kas ta on sellega nõus, aga eraldi osade kaupa hääletust on võimalik alati küsida. Mm, ma päris täpselt ei mõistnud, kus te seda hääletust soovite kas selles viimases reas, äh, äh, mis siin on kirjas, äh, lõige vii-, üheksa A, jah, muudatusettepanek kaks mis Äh, ehk see esimene osa oleks kuni äh, turismivaldkonnani ja teine osa äh, oleks see pikem osa, mis algab siis pärast neid sõnu. <laughs> We have now not the, uh, the voting situation <laughs> But we would assume that if you want to eeldada võib, et kui te soovite juba kahes osas hääletust, siis ühe osa poolt nendest ei ole kui te soovite kahes osas hääletust, siis tehke see sooviavaldus. meie vaatame asja läbi ja ootame ära, kuidas asi hääletusel edeneb. eraldi hääletust võite te alati paluda. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt. härra Elka Trui raport praegu on härra El Kadri vist majanduskomisjonis jah, kus ta tegeleb ühe teise raportiga. aga ma alustan muudatusettepanekute arutelu igatahes. raportööri nimel tutvustan ma küsimuse tausta ja ta võib ise sellest pikemalt rääkida, kui ta uuesti tagasi tuleb. aga peamine küsimus on siin öö, äh, füüsilisest isikust ettevõtjate, eest autojuhtide kaasamine tööaja direktiivi. ma tean, et parlament on vägagi lõhenenud selles küsimuses. Nende kaasamise poolt on kolm fraktsiooni. võib-olla veel üks fraktsioon ja ülejäänud on vastu. niisiis, selle raporti osas on suured lõhed. härra El Kadraui on üritanud leida kompromisslahendust seeläbi, et kaasatakse füüsilisest isikust ettevõtjad, aga teistsugustel tingimustel. nimelt, et nad langevad öö, äh, ainult öö, äh, öö, äh, nad, nad langevad tööaja direktiivi alla ainult laadimise ja sõitmise ajal, aga pole päris kindel, kas öö, selline asi läbi läheb minevikus on loomulikult äh, olnud palju erimeelsusi selles küsimuses, ma tean, et härra Kross ja proua Jensen on ka kaasallkirjastanud teatud muudatusettepanekud, äh, nemad üritavad seda küsimust lahendada hoopis teise nurga alt, ehk siis keskendutakse äh, sellele, et kaasatakse ka autojuhid autode puhul, mis kaaluvad alla kolme ja poole tunni. raportöör ja teised nõustuvad sellega, et need inimesed tuleks ka kaasata siia direktiivi ja võib-olla ka tööaja direktiivi, aga et need tuleks kaasata töötaja direktiivi, aga võib-olla mitte selle direktiivi kaudu. ehk siis siin on kaks küsimust, kas kaasata need alla kolme tonni autojuhid, need valge minibussijuhid või, ja kas kaasata ka FIE-d kui nüüd vaadata väljaspoolt seda küsimust, siis kui raportööri positsioon transpordikomisjonis läbi läheb, siis sellest võib saada alus ka kompromissi lahenduseks tööhõive komisjonis ja täiskogul. siin raportis on elemente mis jõuavad ka tööhõivekomisjoni dokumenti ja täiskogu dokumenti. seda tuleks arvesse võtta, kui me oma transpordikomisjoni positsiooni üle läbi räägime. Said, ma lihtsalt andsin lühida ülevaate, mitte üksikasjaliku ülevaate, tutvustasin lihtsalt probleeme. enne, kui sa kohale jõudsid minu arvates läks mul üsna hästi siin selle ülevaate tegemisega. suur tänu, Philip. seega ma tutvustasin natukene tausta. härra Kat-, härra Kadrovi. suur tänu, härra esimees jah, vahel kahjuks on vältimatu, et äh, tuleb osaleda kahe komisjoni töös ühel ajal. ma keskenduksin muudatusettepanekutele. ma arutasin neid asju juba kolleegidega, variraportööridega. üldiselt tuleb öelda, et ma esitasin ka ise paar lisamuudatusettepanekut ja need on kooskõlas ka peamiste põhimõtetega minu raportis, mida ma esitlesin paar nädalat tagasi. nagu te kõik teate, üritasin ma öö, öö, lahti saada sellest parlamendis asu-, asu- öö, olevatest lõhedest öö, selles osas, kas kaasata FIE-d või mitte. Te kindlasti juba tutvustasite seda problemaatikat sissejuhatuses. ma tegin ka paar lisamuudatusettepanekut, kus keskendutakse halduskoorma vähendamisele näiteks registreerimiskohustus peaks piirduma ainult tahograafiga FIE-de puhul see äh, leevendaks oluliselt, ma arvan, kriitikat äh, äh, FIE-de kaasamise suunal. nüüd, mis puudutab FIE-dest bussijuhte ja nende puhkeaega. Uh, Äh, väga oluline äh, loomulikult on äh, sõidumeerikuga ära mõõta nii puhkaaeg kui ka see aeg, mis kulub näiteks reisijate peale ja maha ronimisele. muudatusettepanekud kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kuus, minu enda omad, keskenduvad sõidumeerikus sisaldu- kohustuslikule infole, aga need mõlemad põhinevad ühel ja samal mõttel. on erimeelsusi, mõningad inimesed ei soovi, et FIE-d kaasataks siia, põhimõtteliselt juba teised seda soovivad, ma arvan, et me peame lihtsalt hääletama selle üle. hääletus toimub homme ja me peame lihtsalt ära ootama, mida arvab meie komisjoni ja tööhõivekomisjoni enamus me peame ära ootama ka nende komisjoni arvamuse ja siis tegema lõppotsuse. teised kolleegid on samuti esitanud muudatusettepanekuid, härra Kross ja proua Jensen on esitanud terve rea muudatusettepanekuid, mõnedes, mõnedaid neist saan ma ka toetada. näiteks teevad nad ettepaneku et alla kolme koma viie tonniste sõidukite juhid peaksid ka olema kaasatud sellesse direktiivi. muudatusettepanek kakskümmend seitse, proua Leichtfried, jah, ma arvan, et me peaksime seda küsimust äh, tudeerima, aga äh, praktikas ei saa see küsimus olema nii äh, lihtne. ma ei ole kohe otseselt vastu sellele ettepanekule, aga seda tuleks arutada täiskogul arutatakse seda koos komisjoni ja nõukoguga ka kindlasti pikalt. muudatus kolmkümmend kolm, Košjentsev, seda ei saa ma toetada. siin üritatakse välja võtta võltsfiiest autojuhi definitsioon. minu arvates tuleks see siia sisse kirjutada. kuigi siseriiklikul tasemel viiakse läbi kontrolle, siis pikemas perspektiivis peaksid need inspektsioonid olema koordineeritumad ning minu arvates ei oleks hea signaal välja saata, kui me ütle, võtame välja nende võltsautojuhtide definitsiooni, eriti arvestades, et see on üks suuri komistuskivisid siin. muudatus kolmkümmend üks. sellega mul probleeme ei ole proua Tikau esitas mitu muudatusettepanekut sõiduohutuse kohta, liiklusohutuse kohta, ka neid ma toetan. härra Kuun on esitanud paar muudatusettepanekut, kus eriti räägitata, räägitakse heade tavade ja kogemuste ja mõtete vahetamisest liikmesriikide vahel, mis puudutab liba äh, FIE autojuhtide identifitseerimist. Neid muudatusi ma toetan mõningaid, aga ma ei, ei toeta ning lõpetuseks toetan ma proua Littenbergi muudatusettepanekut öötöö kohta ma mõistan, et siin on palju eriarvamusi ja ma arvan, et me peame lihtsalt ära ootama hääletustulemuse. nii palju praegu minu poolt mõningatest muudatusettepanekutest. suur tänu, praegu on mul kirjas viis kõnelejat. piirduge kahe-kolme minutiga. ma tean, et tegemist on olulise teemaga ja siin on teatud küsimusi, mille lahenduse toob ainult hääletus. nii lihtne see kõik ongi. kõigepealt härra Kuhn raportööri. ja für die EPP möchte ich äh... rahvapartei nimel tahan öelda, et otse loomulikult meie enda muudatusettepanekud numbrid üheksateist ja kolmkümmend on väga tähtsad. me toonitame veel kord, et me oleme valmis ka kompromissile minema ja ka autode osas, mis kaaluvad vähem kui kolm pool tonni, aga seda siis, kui need kuuluvad töövõtjatele. peale selle tuleks tööaja direktiiviga täpselt kirja panna informatsioon töösuhte kohta. meil on statistikat ja seda peaksite te väga hästi teadma, et äh, õnnetusi juhtub äh, erinevates valdkondades ja palju, aga et neid on võimalik ära hoida. me ei ole nõus sellega, et kõik füüsilisest isikust ettevõtjad, kes töötavad äh, transpordisektoris äh,, peaksid olema kaasatud tööaja direktiivi. meile tundub küsitav veel ka see nii-öelda varifüüsilise isiku äh, staatus äh, ja ma arvan, et äh, selle küsimusega tuleb meil veel eraldi ja sügavamalt tegeleda. siis öötöö, see on ju praegusel hetkel juba ühes direktiivis väga selgelt paika pandud, ma ei usu, et me peaksime seda uuesti hakkama arutama. ja me tahame toetada otse loomulikult ka turvalisust äh, maanteedel ja meil tuleb siin vaadata veel eraldi üle ka sotsiaalsed aspektid ja need üle hinnata ja me tahaksime väga, et me direktiivi vaataksime pärast vastuvõtmist kaks aastat hiljem üle, selleks et saada paremaid tulemusi. Und für morgen, für unsere Sitzung? ja mis puudutab homset koosolekut, proua Jensen ja härra Kross andsid mulle veel teada, et me soovime teha muudatusettepanekuid, suulisi muudatusettepanekuid, kaks tükki ja seda siis ettepanekute üheksateist ja kolmkümmend kohta. Need on praegusel hetkel juba sõnastatud, aga lihtsalt tahaksin taotleda, et me saaksime need muudatusettepanekud homme teha. Again, I just remind you oral amendments tuletaksin teile meelde jah, et suulisi muudatusettepanekuid võib teha äh, hääletuse päeval, aga kui ei, sellele ollakse vastu, siis seda teha ei saa. proua Jensen, ALDE. Yes, thank you uh,, well I'll thank uh... suur tänu. suur tänu ka härra Kadrauile selle eest, et ta on üritanud siin mingit kokkulepet vahendada, aga tõesti, parlament on pooleks täiesti lagunenud. Need muudatusettepanekud, mille mina esitasin koos härra Krossiga, üritavad tegeleda mõningate probleemsete punktidega, näiteks öeldes, et äh, tööaja direktiiv peaks kaasama ka mobiilsed töötajad, kes praegusel ajal ei ole kaasatud, näiteks mina arvasin, et taksojuhid näiteks on kaasatud tööaja direktiivi. härra Katraui arvab, et et see peaks need kaasama ka näiteks puhke- ja sõiduaja küsimustesse, aga mina nii ei arva. tööaja direktiivi aga küll tegemist on väga keeruka küsimustikuga, seetõttu me kavatseme teha mõningad suulised muudatusettepanekud artiklitele üheksateist ja kolmkümmend. probleemiks on seal see, et eh, siin on inimesed, kes ei lange puhkeja ja sõiduaegade äh, reeglite alla. ja siin on teatud äh, erandid, mis ei peaks ka tööaja direktiivi alla langema, noh näiteks äh, mingisugused sõjaväeveokite juhid ja nii edasi. seetõttu on meil tarvis muudatusettepanekut, muudatusettepanek esitada. üheksateistkümnenda punkti kohta peaks muudatusettepanek ütlema, et direktiivi rakendus alas peaks need, need langema, kui välja arvata alla kolme poole tonniste sõidukite juhid. nagu ma juba ütlesin, see asi on väga keeruline kõik. see ei tähenda, et me oleks muudatusettepaneku kakskümmend seitse vastu me ei nõustu sellega, et alla kolme tonniste sõit, sõidukite juhid peaks langema tööaja direktiivi alla. küll aga sõidu- ja puhkeaegade reeglite alla. seda me ka siin ei aruta, me arutame tööaja direktiivi. see on kõige peamine punkt siin. ma näen siin seda potentsiaali, et meil on siin neli-viis erinevat grupeeringut komisjoni sees homsel hääletusel, hääletusel. proua Lichtenberger. jah äh,, Frau Kollegin Je-. jah, proua Jensen, oleks väga tore, kui me saaksime survet avaldada, eriti selles osas, mis puudutab äh, tööaega autojuhtide puhul, et milline, milline aeg ollakse täpselt autoroolis ja millal tehakse muid äh, ülesandeid aga see ei ole mitte alati lihtne, sest me räägime ühest ja samast inimesest, nii et inimene lihtsalt muutub äh, inimene lihtsalt väsib ära ja meil ei ole võimalik kuidagi seal mingit muud vahet teha kui see, kui kaua ta on tööd teinud. ja väsimus toob endaga kaasa ülesandeid. mis puudutab varifüüsilisest isikust ettevõtjaid, jah, siis seal on probleemid kõige suuremad. on täiesti selge, et kõik äh, arvavad, et kõik võiks teha, mida nad tahavad, seda muidugi nii kaua, kui ta teeb seda ise ja kui ta üldse kedagi kahjustab, siis võib-olla iseennast. nimelt, kui inimene on äh, üleväsinud ja ta sõidab äh, neljakümne tonnise veoautoga, siis on ta väga suur oht. ja et hakata siin tegema vahet veel ähm, üle ja alla kolme poole tonni raskuste autode vahel, oht on ikkagi suur ja kui te isegi mõtlete, et need äh, autod sõidavad võib-olla lühemat äh, teid kui suured autod ja võib-olla äärealadel ei ole see suur probleem, aga Kesk-Euroopas siiski on, sellepärast et äh, keegi ei reguleeri nende liikumist ja seepärast on need äh, siiski vägagi ohtlikud. ja seepärast meil tuleb midagi ette võtta, seda ootavad ka inimesed meilt, meil on vaja kuidagi kõik seaduselüngad äh, täita selleks, et kõik peaksid normidest kinni siis füüsilisest isikust ettevõtted üleüldse, jah, teil on õigus, väga raske on kontrollida, kes on nii-öelda varifie ja kes tegelikult ka tõesti füüsilisest isikust ettevõtjana töötab. sellepärast, et äh, loomingulisus, kui seda niimoodi võib öelda, on väga suur ja see loomingulisus on tavaliselt negatiivne. ja seepärast ma arvan, et kui me räägime turvalisusest liikluses ja äh, Äh, konkurentsist mõistlike ettevõtete vahel ja nende ettevõtete vahel, mis ähm, pigem siiski lähtuvad sotsiaaltumpingust, siis tuleb meil midagi ette võtta ja ma arvan ja kutsun teid ka üles, ähm, et meil tuleb veel kord see asi üle vaadata. jah, kõik vaatavad asju enda nurgast. ma arvan, et keskseks küsimuseks on siin ja seda ütles ka Helga Trui väga selgelt. nii kaua, kui praegu kehtivaid sätteid ei kontrollita, ei aita meid ka kõige paremad seadusesätted. seepärast tuleb meil siiski väga selgelt välja tuua ka kontrollimehhanismid. suur tänu ja härra von Dahlen, palun. härra esimees, suur tänu. mul on hea meel, et kolleeg El Kadri on äh, nii hea raporti koostanud, kuid poliitikas tuleb meil olla selgesõnalisemad ja poolteist nädalat tagasi me sellest ju ka juba rääkisime. meil on hoopis teistsugune lähenemine ja mina arvan, et me ei peaksid FIE-sid siia kaasama. härra esimees, mul on aga veel üks palve. nimelt muudatusettepanekud kakskümmend neli ja kakskümmend viis, mille tegid kolleegid Wortmann Kool äh, ja veel üks naisterahvas, kelle nime olen unustanud. Need muudatusettepanekud on äh, pea, peaaegu ühesugused, aga ma paluksin siiski, et me osade kaupa hääletaksime. teen praegu ametlikult selle taotluse. ja siis, mida ütles äh, kolleeg Kuun? mind pani see üllatama, ta ütlevat, et tema fraktsioon olevat kompromissialdis, aga mida see siis tähendab, millist kompromissi nad soovivad sõlmida? tavaliselt äh, on kõik mustvalgelt kirjas ja ma küll ei ole mitte mingit kompromissivalmidust näinud. aga eks me siis homme hääletusel näe. ma palun, et kui te soovite osade kaupa hääletus, siis andke palun meie sekretärile täpselt teada, mis ja kuidas, siis on meil lihtsam hääletada. härra Bretton. <clears throat> aitäh, härra eesistuja. ma tahtsin tegelikult rühmitada muudatused kolme gruppi ja teie sissejuhatuse, sissejuhatavad kommentaarid tegelikult võtsid hästi kokku, kus probleemid on ja probleemid ei ole sugugi väiksemad meie jaoks ähm, siin töörühmas. esimene küsimus on loomulikult FIE-d ja meie esialgses diskussioonis, teie ja raportöör kindlasti mäletate, tõin tõesti välja selle, et minu äh, valimisringkonnas, kus on umbes üheksasada erineva suurusega ettevõtet, mis tegelevad äh, logistika ja laialivedudega, väga suur osa nendest on väga väikesed mikroettevõtted, see mõjutaks äh, väga halvasti nende võimalust oma teenust osutada ja tööd teha nii lihtne see asi ongi. teiseks, te meenus, meenutasite Jan Vandmani ja ma pean äh, ma pean äh, meenutama tõesti neid valge peo, äh, valge vänniga kaupa vedavaid inimesi ja ma pean neid kaitsma, tõesti kuskil need direktiivis peaksid kajastamist leidma. ma tulen selle kogemuse juurde, mis mul on oma valijaskonnas, mul on väga palju maapiirkondi, palju pisikese kaubikuga sõitjaid, kes viivad kaupu öö, äh, poodidest kaugematesse taludesse, seda ei saa reguleerida. see sõltub niivõrd palju tingimustest ja proua Lichtenberg, ma arvan, et see ei olnud tema kavatsust, aga kindlasti ta tõi välja siin probleemi. probleem on see, mis teil on Austrias ei ole see probleem, mis on Suurbritannias. ja probleemiks on siin püüda leida lahendus, mis sobib kõigile, aga ühe, üks suurus ei sobi kõigile, kui asi puudutab äh, minu valimisringkonda, vähemalt mitte seal. ja kolmas punkt ja sellega ma ka lõpetan, on see, mis puudutab ööaja defineerimist. meil on vähemalt tänase päevani on alati olnud selline kontseptsioon, et öötöö on äh, liikmesmaade otsustada teema. Nemad ise omadel tingimustel otsustavad, mida peetakse öiseks sõitmiseks ja siin on võimalusi seda defineerida ja minu arvates on sellele lähenemine täiesti vale. seetõttu jälle, et üks lahendus ei sobi kõigile ja seetõttu mina hääletan kõikide asjade vastu, mis võtab liikmesmaade võimu ära, otsustada, mis asi on öine sõit ja annab selle otsuse tegemise komisjonile. suur tänu teile! aitäh ja komisjoni nimel härra Pascarelli. Um, aitäh, härra esimees. komisjon tegi ettepaneku ja komisjon jääb selle juurde, meie kommentaar on vahetatud siin äh, komisjonis, tööhõivekomisjonis. Neid arvamusi endiselt vahetatakse. tänan. jätkake. tänan äh, lihtsalt ma vabandan, siin jätkuvalt vahetati neid arvamusi. oi vabandust, ma ei saanud päris täpselt aru, mida te mõtlesite, aga jätkan oma sõnavõtuga. me oleme teinud ettepaneku, me jääme selle ettepaneku juurde aga ma tahan rõhutada seda ja alla kriipsutada, et komisjoni paneb muretsema liiklusohutus ja töötajate ohutus. kogu sea-, transpordialases seadusandluses püüame selle teemaga tegeleda, aga minu arvates see ei ole õige koht, kus sellega tegeleda. härra El Khadraoui püüdis leida kompromissi, aga ma näen, et seisukohad selles komisjonis ja tööhõivekomisjonis, kus ma olin äh, pärastlõuna algustundidel, on eriti antagonistlikud erinevate probleemide suhtes ja siin on inimesed õigesti öelnud, et komisjon peab hääletama, meil on oma seisukoht, oma arvamus terve hulga muudatusettepanekute suhtes. meie tahaksime, et jõutaks teksti suhtes nii laiale kokkuleppele kui võimalik ja härra El Hadraoui on püüdnud seda ka muudatused kuus, seitse, üheksa, kümme, kakskümmend kaks, kakskümmend üheksa, kolmkümmend seitse, nelikümmend, kõik puudutavad eh, iseendale tööandjaid ja seda komisjon toetada ei saa, niikaua kuni ei ole leidnud eh, asjakohast eh, kehtestamismehhanismi, kehtestades seda ilma liigse administratiivse koormuseta töö tegijatele ja tekitamata suurt regulatiivset raamistikku liikmesmaadele ja komisjonile. Kadraui teeb ettepaneku komisjoni võimu delegeerida selleks, et pisidetailidega tegeleda. minu arvates see läheb liiga kaugele, arvestades seda, mida me tege-, teha tahame. ja on oht, et me loome seaduse, mida kehtestada on ülimalt keeruline. mis puudutab kolme ja poolt tonni. see on asi, mida me oleme valmis kaaluma, aga üle, üldiselt on meil üldreegel ehk kogu maantee transpordialane seadusandlus kehtib liiklusvahenditele kaaluga üle kolme ja poole tonni ja me ei saa otsustada alandada seda piiri lihtsalt sellepärast, et me tahame ühe seadusandluse jaoks seda kehtestada, teise jaoks ei käi. see on ebajärjekindel ja see looks sellise erineva kohtlemise, mis ei ole loogiline. ja seetõttu me oleme juba läbi viinud uuringu, millised oleksid Äh, tagajärjed, kui me laiendame maanteetranspordi seadusandluse äh, alla kolme ja poole tonnise keremassiga äh, liiklusvahenditele, me ootame selle tulemusi ja vaatame, kas on, saab midagi, mingisuguseid ettepanekuid teha, kui on võimalik, siis me seda ka teeme. aga me ei tahaks kuidagi seda teha äh, Eh, improviseeritult iga seadus isemoodi ja lõpuks terve hulk muudatusettepanekuid, millega me saame te-, kindlasti nõus olla, need on kõik muudatusettepanekud, mis püüavad paremini ja selgemalt defineerida, kes on eh, töötaja, kes ei ole töötaja, kuulus eh, võltsfie küsimus, mis on probleemiks, probleem praeguses seadusandluses, praeguse seadusandluse kehtestamises ja seetõttu toetame kõiki neid muudatusettepanekuid, mis äh, on suunatud sellele, et põhikontseptsioone paremini defineerida, muudatused üheksa, kolmkümmend üks, muudatus kakskümmend Rodman koolilt ja ka muudatus, mida tutvustab proua Zika, teavita-, vajadus teavitada kõiki äh, muuda-, muutunud seadusandlusest ja loomulikult ähm, seda arvestades komisjon teeb otsuse homme hommikul, suur tänu! suur aitäh, Said, lühidalt ja siis me saame koordinaatoritega jätkata. ma arvan, et need, kes on ühtepidi veendunud, ei, seda neid ei saa veenda teises suunas ja vastupidi, aga see on äh, demokraatia küsimus. suur tänu, ma saan aru, et mul on vist kolm minutit aega veel, nii et teen ruttu kõigepealt äh, märkus komisjonile ja siis mõned kommentaarid kolleegidele direktiiv sellel kujul, nagu ta praegu kehtib ja mis on ka õiguslikult siduv, selles direktiivis on ka FIE-d kaasatud ja kas see on kontrollitav, kas äh, kontrolli kui sellist on võimalik üldse teostada, seda me ei tea ja meil tuleb lihtsalt sellega leppida nii et mina ei kavatse selles osas oma seisukohta muuta. kontrolli küsimus on tõesti tähtis ja sellepärast üritasin ma ka, kuidas öelda, neid kontrollimehhanisme harmoniseerida Euroopa Liidu tasandil, see tuleb nagunii kõikidel turgudel, seega ka transporditurul, ehk et meil tuleb neid standardeid harmoniseerida. see on väga raske ja ma üritasin esimesi katseid teha. on täiesti selge, et praegusel hetkel me ei võta vastu lõplikku otsust, me lihtsalt kutsume komisjoni üles tegema ettepanekuid. ja me teame, et see küsimus ei ole kindlasti komisjonis prioriteetne, nii et natukene